Dear colleagues, we will begin with the vote now. kolleegid, alustagem hääletust ja kõigepealt äh, kohaloleku kontroll ja elektrooniline hääletus on avatud, me lihtsalt kontrollime, hääletage mis iganes teil parasjagu peas on. Gracias, presidente. Simplemente para informar. sooviks teile lihtsalt äh, öelda, et meil on vähemuse arvamus esitatud. We... võtame arvesse selle ja läheme hääletuse juurde, daamid ja härrad. kõik on kohal ja muudatusettepanek number üks on tagasi võetud, kolmkümmend ja kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime, palun. kontroll. Boarding uh, closed. hääletus lõppenud. esimees ütleb, alustagem uuesti, hääletus avatud. hääletus lõppenud ootame veel. keegi on jätnud hääletamata. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek ükssada poolt vastu. tõstke käsi palun poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuusteist, sada seitseteist üheskoos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist, tagasi võetud, sada üheksateist ja sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu langeb ka ära, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu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 kontrollime, kontrollime, palun, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend üks, kontroll. sobib kõigile, siis on hääletus lõppenud, vastu võetud, viies kompromiss, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanekud neli identset, sada viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. Te ei tõsta käsi hästi, proovime uuesti, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. kontrollime, palun, saja kuuekümne viiendat. hääletus lõppenud. vastu võetud. palun tõstke käsi sada kuuskümmend kuus, sada kuus seitse, sada kuus kaheksa, sada kuuskümmend üheksa, sada seitsekümmend, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis sada seitsekümmend viis, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud. tõstke käsi, kolleegid. nüüd sada seitsekümmend üheksa poolt, sada seitsekümmend kaheksa ütleb esimees poolt härra esimees ütleb, et personal ajab teda segadusse. ehk sada seitse üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimees, sada seitsekümmend kaheksa tuleb siiski läbi hääletada. sada seitsekümmend kaheksa poolt sada seitsekümmend kaheksa on hääletusel poolt, vastu, erapooletud, see on selgelt tagasi lükatud. nüüd kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. Läheme edasi, sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime kahesaja kahekümne viiendat. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vabandust, see langeb ära kas tahate kahesaja kolmekümne kaheksandat kontrollida, kontrollime hääletus lõppes. hääletus lõppes. tagasi lükatud, mina ei hääletanud, aga siiski. kakssada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on lõppenud hääl-, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, kakskümmend neli koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 hääletus lõppes. vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus on tagasi võetud, kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kahe-, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, number kaks on ära võetud, äh, number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda kolm. hääletus lõppes. vastu võetud. neli poolt, vastu. poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud, ma arvan. kontrollime hääletus lõppes. vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, paistab, et sama tulemus, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seitsmendat. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, sama häälte enamus kaheksa poolt, vastu Äh, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt, lõpphääletus. hääletus algas. Vote is closed. And it hääletus lõppes vastu võetud suure häälte enamusega, õnnitlused raportöörile päevakorrapunkt üksteist. kuivõrd hääletamisega oleme ühele poole jõudnud, suur aitäh kolleegidele, kui lahkute ruumist, siis palun tehke seda vaikselt Um, we now move to the uh, point 11 on today's agenda. Äh, päevakorrapunkt number üksteist, meie arvamuse äh, esimene arutelu, esimene läbivaatamine, räägime siin liidu korra kehtestamise kahesuguse kasutusega kaupade ekspordist, uuesti sõnastatud versioon, versioon. Maritja Šake on raportööriks ja palun lahkuge ruumist aeglaselt vaikselt ja ainult kaks päeva on muudatusettepanekute esitamiseks. Thank you, chair, and thankfully it's getting a little bit more quiet, otherwise I would say we need a Õnneks kolleegid on pisut vaiksemad juba, sellepärast et vastasel korral oleks mul pisut rohkem aega vaja. sellepärast, et tegemist on tähtsa teemaga, mul on väga hea meel, et me saame sellest äh, ahveti arvamusest rääkida, äh, sellest äh, kahekordse kasutamise, kahesuguse kasutusega kaupade äh, temaatikast, uue, uus, uued muutused äh, mõjutavad meie olukorda ja me peame tegema enam selleks, et Euroopa Liitu konkurentsivõime oleks suurem, et Euroopa Liit kasutaks ära võimalusi, vähendaks ohtu kahesuguse kasutustega kaupade puhul üritame me äh, uuesti sõnastatud versiooniga Euroopa Liidu vastutustundlikku tegutsemist edendada äh, nii, et äh, me kanname hoolt nii strateegiliste huvide kui ka inimeste inimõiguste eest üle kogu maailma. uuesti sõnastamine on ajakohane, sellepärast et tehnoloogia muutub kiiresti ning geopoliitiline tasakaal muutub ka komisjon on võtnud õige vaatenurga. kolleegid, palun vaiksemalt. ja ajakohastamine on väga asjakohane, kuivõrd tehnoloogia muutub ja geopoliitiline äh, võimuvahekord muutub. toetan Euroopa Komisjoni lähenemisviisi äh, et inimesed ja inimeste, inimõigused on äh, uuesti sõnastamisel peamiselt fookuses, kuid leian, et mõningad valdkonnad vajavad veel täpsustamist, äh, komisjon ei ole olnud nendes valdkondades piisavalt täpne. eesmärgiks on inimõiguste alast tegevust äh, paremini koordineerida Euroopa Liidus ning erinevaid välispoliitika valdkondi ning julgeolekuinstrumente paremini omavahel kooskõlastada kooskõlastada neid samuti seoses meie majandus- ning kaubandusliku tegevusega. meie küberjälgimistooted äh, ja on sellised, et äh, et mõningate puhul võib äh, inimõiguste rikkumisi toime panna nendega ja samal ajal Euroopa Liidu strateegilisi huvisid õõnestada. aga iga tehnoloogia puhul ei ole vaja kontrolli loomulikult, on ka tehnoloogiat, mille puhul inimõigust siis saab suurendada, krüpteerimine näiteks, seda tuleks kergendada, mitte kontrollida. Borders or other bureaucratic hurdles when it comes to ja seega eh, praegune eh, eh, kord peaks aitama äh, illegaalsete kaupade eksporti kontrollida, eriti puudutab selleks äh, küberjälgimisvahendeid, et ära hoida konkreetseid inimõiguste rikkumisi, samas aga ka äh, lihtsustada raskemate rikkumiste sanktsioneerimist hiljem, näiteks äh, ka kui võetakse informatsiooni aktivistide opositsiooni liikmete arvutitest nende, nende loata, mida, kui nende ja võetakse informatsiooni, mida ka võiks nende vastu ära kasutada, siis peaks olema võimalik selle vastu midagi ette võtta. ning see puudutab äh, mitte äh, ainult äh, <clears throat> tegutseda ühekordselt, vaid jätkuvalt kontrollnimekirju oleks vaja samuti kasutusele võtta ja mis puudutab äh, julgeolekutehnoloogiate kasutamist, peaks olema võimalik äh, kasutada kiireloomulisi menetlusi, et selliseid tehnoloogiaid kasutada kolmandates riikides, kui vaja. lõpetuseks öeldes, arvesse, et äh, väliskaubandus muutub ja tehingud muutuvad aina keerulisemaks, peaks olema võimalik garanteerida ka äh, läbipaistvust, igasugused litsenseerimise informat-, alane informatsioon peaks olema kättesaadav, see peaks aluseks võtma parimad tavad ja seda tuleks teha vabatahtlikult. võrdsete tingimuste loomiseks peaks olema ka sanktsioonid palju ül-, ühtlasemad üle terve Euroopa Liidu. oleme seda oodanud äh, Eh, juba araabia kevadest peale. mul on hea meel selle üle, et saame selle tehnilise teemaga hakata nüüd tegelema. loodetavasti saame arendada äh, konstruktiivset koostööd oma tulevaste projektide nimel. suur tänu. Lähme edasi variraportööride juurde kaheks minutiks. meil on väga vähe aega ja kõigepealt saab sõna härra Dujon Rahvaparteist. suur tänu teile, härra esimees. mul ei ole palju lisada sellele, mida ütles meie raportöör. arvan, et oleks vaja öelda seda, et tekst läheb heas suunas, õiges suunas. see on äärmiselt legitiimne tekst, tuleb aga mõelda ka selle peale, et meie ettevõtete, sellel võiks kasutada kahes suunas, asjaga on seotud paljud Euroopa ettevõtted ning see tähendab seda, et me saame Eh, seame et Euroopa ettevõtetele tõkkeid, mida nende konkurendid kuskil mujal ei kasuta. nii et eh, ärgem eh, keerulisemaks tehke oma ettevõtete elu ja tegevust. lisaks sellele oleks meil vaja ka selget õigusraamistikku, mis oleks väga täpne. minu meelest on siin veel vaja teha edusamme, eriti puudutab see artiklit neli mis eh, puudutab eh, eh, rakendusala meil see puudutab näiteks terrorismivastast võitlust, praegusel hetkel oleme tunnistajaks sellele, et me kasutame terrorivastases võitluses äärmiselt primitiivseid vahendeid, nii et ei saa öelda, et meie vahendeid oleks lõputu hulk, aga, aga neil peaks olema siiski rakendusala palju laiem kui see, mis on välja pakutud. selles osas saame me veel artikkel nelja osas eh, eh, tööd teha, siin on veel mõningad sõnastused samuti, mis eh, minu meelest vajaks täpsustust ja sõnavara tugevdamist, aga Äh, ma arvan, et siiski peaksime suutma jõudma ühistele äh, seisukohtadele. järgmisena saab sõna härra Martin. suur aitäh teile. aitäh Maritšile. Äh, olen juba öelnud, et ühest küljest on väga raske defineerida täpselt küberkontrolli tehnoloogiat ja rääkida samal ajal rikkumistest, teisest küljest garanteerida äh, ka seda, et me ei koorma oma ettevõtteid liialt. ja eriti ei tohiks me paluda, et VKE-d võtaks enda peale liialt suure koormuse, nii et tegemist on väga delikaatse tasakaaluga. ühest küljest kaitstes oma kaubandushuve, teisest küljest inimõiguseid ning ma tahaks äh, öelda ka seda, et ma olen definitsioonide osas nõus eelkõnelejaga, leian, et äh, kübertehnoloogia ja see jälgimisvahendite definitsioon ei ole piisavalt täpsem, see tuleks üle vaadata. me leiame, et inimõiguste tõsised rikkumised on piisavalt hästi defineeritud. praegusel hetkel ei ole selge, mis, mida tähendab tõsine inimõiguste rikkumine ja arvame, et raportis peaks olema ka definitsioon inimõiguse, see, mida tuleb eriti kaitsta, seda võiks me eriti toetada. me, see ei ole sugugi juuksekarva lõhestamine, vaid see on oluline meie ettevõtetele, nii et me tõepoolest tervitame komisjoni reaktsiooni komisjoni nõudmistele, arvan, et see Eh, on hea samm edasi, aga ma arvan, et meil on vaja siiski uusi seisukohavõtte ning arvan veel lõpetuseks ka seda, et eh, see, mis puudutab meie ettevõtete liigset koormamist, eh, on oluline, et me mitte mingil juhul ei tohiks eksportida selliseid tehnoloogiaid, mida võiks kasutada inimõiguste rikkumiseks ning, ning peaks tegema eelkõige eelkõige selga, et teised riigid kõrgendaks oma standardeid, mitte et meie ei alandaks enda omi. järgmisena saab sõna proua Lohviiler. suur tänu, härra esimees, meie fraktsiooni varireporter on Klaus Puhner, me tervitame seda kahe käega, et komisjon on esitanud selle projekti kahe tuhande kümnendast aastast me oleme nõudnud seda, et ekspordirežiim eh, puhul, nende kaupade puhul on vaja inimõiguste mandaati suurendada, me oleme eh, pärast skandaale nõudnud seda, et järelevalvetehnoloogia vaadatakse üle, tegemist on digitaalsete relvadega, mis võivad endaga koos tuua tohutud kahjud, see on ohuks vabale ühiskonnale. Euroopa Parlament et äh, eel-, on eelmisel aastal viisteist korda nõudnud äh, seda reformi. nüüd lõpuks on meil võimalus üheskoos komisjoniga tagada see, et ekspordirežiim vastab kahekümne esimese sajandi väljakutsetele. me võime nüüd selgelt näidata, et viisteist täiskogu istungi resolutsiooni ka rakendatakse, meil on võimalus tänast reaalsust muuta ja seega me toetame komisjoni ettepanekut äh, täies mahus. aga nüüd äh, siis kolleeg Šake arvamusest. ka selles osas oleme me ühel nõul arvamuse koostajaga ja kindlasti parandab see arvamus komisjoni esialgset ettepanekut ja tugevdab seda asetkomisjoni ülesanne meie meelest on tagada see, et meie välispoliitika oleks nii inimõiguste põhine kui võimalik ja teeme kindlasti lisaettepanekuid ja selleks, et inimõiguste dimensioon oleks äh, laiem, aitäh! suur aitäh, see lõpetab meie kõnelejate nimekirja, kas raportöör soovib midagi lisada kokkuvõtete tegemiseks? jah, väga lühidalt sooviksin tänada kolleege nende panuse eest kokkuvõttes võib öelda, et me oleme samal, äh, sarnastel seisukohtadel, räägime muudatusettepanekutest täpsemalt, eriti puudutab see definitsioone, mitte ainult inimõiguste juures, mm, ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit, me ei pea eh, seda, mis on juba identifitseeritud, uuesti eh, hakkama üle rääkima, eh, kui näiteks terrorism kus, mis on tõesti väga lai äh, mõiste, mida võiks väärkasutada kergesti. Äh, me peame täpselt rääkima sellest, mis meil kõne all on ja mis mitte. see on tõsine tühik, mille Euroopa Komisjon on jätnud. lisaks sellele me ei ürita ainult äh, küberjälgimistehnoloogiate kasutamist, vaid see puudutab ka seda, kas seda kasutatakse eh, tarbija nõusolekul või mitte. kui näiteks on mingisugune eh, eh, kui näiteks tehakse, uuritakse minu iPhone'i, et seda turvalisemaks teha, siis ma olen selleks nõus aga kui toimub, tehakse midagi, mis, millega ma nõus ei ole, siis see on mitte ainult minu eraelu rikkumine, vaid äh, võidakse kasutada ka minu kontakte, et nende õigusi rikkuda. seega meil peaks olema praktilisi võimalusi, et selliseid definitsioone välja töötada ning äh, peame üritama ka erasektori jaoks asja selgemaks teha ja äh, samas olen ma nõus sellega, mida ütles David Martin, ehk siis, et Euroopa Liit peaks olema liidri rollis ja tõstat-, Eh, ja tõstma oma lati, sundides teisi riike endale järgi tulema, sest tegemist on tõsiste rikkudega, mitte, mis taga mitte ainult inimõiguste valdkonnas ja sellega seoses Euroopa liidri roll on väga oluline meie praeguses eh, keerulises maailmas eh, ja see peaks tähendama ka uusi innovat-, innovaatilisi repressiinimisviise, mida õnnetuseks mujal maailmas näeme. suur aitäh raportöörile, nagu ma ütlesin äh,, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljas mai kell neliteist null null või viies mai kell üksteist ning kolmeteistkümnendal mail toimub hääletus, kus ta läheb edasi intakomisjoni täiskogule. edasi lähme nüüd päevakorrapunktiga kaksteist Euroopa Liidu poliitilised suhted Indiaga ning äh, India tähtsus, Euroopa strateegiline partnerlus äh, Indiaga tõsteti esile Ahveti missioonil Indiasse veebruarikuus. Äh, meie kõrge esindaja, kui sa külastad seda riiki kaks nädalat tagasi seoses meie neljateistkümnenda tippkohtumisega, mis toimus New Delhis, Ahveti raport võetakse vastu enne tippkohtumist ning annan kõigepealt sõna raportöörile. härra Preda, teil on sõna. suur tänu teile, esimees. tõepoolest, suhted Euroopa Liidu ja India vahel on olulised, meil on pikk ajalugu, väga rikas ja kompleksne ajalugu väga palju on kasutatud omadussõnu, et seda suhet äh, kirjeldada, üks nimetab seda strateegiliseks, teist naturaalseks. räägitakse ka selle, nende suhete tugevusest. samuti olen näinud selliseid viiteid, kes äh, kus on öeldud, et meil on väärtustepõhised suhted, ehk siis see on siis nimekiri äh, omadussõnadest, mida on kasutatud. ma ütleks, et meie suhted on kõike seda ja veel enamatki, eelkõige on tegemist suhtega, millel on suur potentsiaal ja äh, millel on väga head tulevikuvõimalused. Euroopa ja India vahelised väljakutsed on mõnes mõttes äh, sarnased, näiteks ähm, majandus, äh, küsimused, ähm, terrorism, äh, kliimamuutused ja nii edasi. leian, et koordineeritud et äh, koostöö Euroopa Liidu ja India vahel aitab kaasa tuua ainult positiivseid tagajärgi ning oleks ideaalne, kui see läheks üle ka majandusse ning äh, seega oleks vaja väljendada parlamendi toetust tugevamaks partnerluseks Euroopa Liidu ja India vahel. see on meie esmane eesmärk. loomulikult see partnerlus äh, peab olema, äh, peab saama tugevdatud paljudes valdkondades, majandusvaldkonnas ja rahvusvahelise koostöö valdkonnas E, muidugi ka julgeoleku küsimustes, võttes arvesse, millist tööd meie komisjon teeb. E, raportit mõjutas ka e, visiit, mida te mainisite just, kus mõned meie komisjoni liikmed meie komisjonist külastasid New Delhit saame seal väljendada kolme olulist sõnumit, mis olid loodetavasti selged. kõigepealt see, mis meie puudutab pööraks ja tähele, pööran tähelepanu raportis sellele, kui oluline on arendada meie strateegilisi suhteid, sest äh, see on oluline sidusa välispoliitika arendamiseks. teiseks äh, on oluline järgnevatel kuudel ja aastatel paremini koordineerida oma tegevust Euroopa institutsioonide vahel, et meie eesmärkideni tasakaalustatumalt jõuda. ning see äh, on üks olulistest punktidest ka meie partnerite jaoks ning teine asi, mida tuleks rõhutada, puudutab kolmeteistkümnendat tippkohtumist ja kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamine on oluline samuti meie suhetes Indiaga, see, et selle eesmärke tuleks tegelikult ellu rakendada, mida, seda mainis ka proua Mogherini, on oluline eh, oma kavatsusi samm-sammult ellu viia ning äh, äärmiselt tähtis on eri selles kontekstis ka äh, oma äh, tippkohtumise traditsiooni jätkata ning ma tervitan juba ettevalmistuse koht tippkohtumiseks sellele sügisel ja see on oluline ka kõrgetasemelise julgeoleku ja kaitsekoostöö tegemisele ning äh, meie kolleegid India parlamendist rõhutasid samuti, kui äh, suur tähtsust omistavad nad koordineeritud koostööle parlamentide tasandil selles valdkonnas. ning kolmas küsimus, mis äh, on samuti seotud välis- ja julgeolekupoliitikaga, puudutavad selliseid koostöövaldkondi, millele tuginedes oleks võimalik süvendatult koostööd teha. Euroopa Liidul ja Indial ei ole alati sarnased seisukohad, meil ei ole ka alati regulaarset ja selgelt mõistetavat koostööd, kuid kui see toimuks, aitaks see meil eesmärkidele läheneda. olgu tegu Afganistani, Hiina või Venemaaga ja ainult koostööd tehes on meil võimalik tähelepanuväärselt vähendada äh, julgeolekuohtusid Aasias ja Euroopa piirkonnas. võitlus terrorismi vastu on samuti oluline teema, millele peaksime rohkem keskenduma ja peaksime ka selles valdkonnas vastu võtma omapoolsed äh, avaldused. leian ka seda, et kuna Euroopa Liit ja India äh, on olulised multilateraalse koostöö arendajad, on meil vaja eh, välja kujundada sarnased seisukohad rahvusvahelistes küsimustes, et eh, seda eh, jagatud visiooni rohkem levitada. meil on vaja tihedamat koostööd inimõiguste valdkonnas, sest võttes arvesse meie sarnaseid väärtuseid, see peaks olema oluline roll, olulises rollis meievahelises partnerluses. loomulikult on meil vaja keskenduda ka muudele valdkondadele ning äh, selles mõttes pole raport ka absoluutne, äh, ta ei kata kõiki valdkondi, aga tahaks muudatusettepanekute läbi äh, lisada ka muid aspekte, nagu näiteks näiteks teaduskoostöö, ülikoolide vahelise koostöö tihendamiseks on ka, on, oleks oluline, et me võtaks õigeaegselt selle vastu täiskogul ehk siis juulikuus, et see oleks võimalik juba kasutusele võtta enne sügisel toimuvat tippkohtumist. loodan, et muudatusettepanekud, mis esitatakse, on konstruktiivselt ja et me teeme tihedat koostööd variraportööridega, et eh, anda oma raporti abi, abil tugev toetus meie vahelistesse eh, suhete tugevdamisse. tänan tähelepanu eest! <clears throat> Thank you very much and we will go to the list. suur tänu ja nüüd variraportöörid. proua Kill on praegu sotsiaaldemokraatide pärast nimekirjas ainsana kohal, nii et palun. suur tänu Kristjanile tasakaalustatud raporti eest Kristjan, sa ütlesid õigusega, selja taga on mõningad väga vaiksed aastad ning see suhe sisaldab suurt potentsiaali, aga ka suuri väljakutseid. aga ei ole kindel, et need äh, suhted on taas rööbastel. kaks nädalat tagasi käis äh, proua Mogherini tellis ja üritati koostööd tugevdada, suurendada mitmetasandiliselt tasandiliselt ähm, kliimamuutuse valdkonnas, ka julgeoleku valdkonnas, kaitse valdkonnas, äh, merejulgeoleku valdkonnas, terrorismivastase võitluse valdkonnas äh, ja nii edasi. koostöö päevakord oli tihe ja oleks tore, kui sellele tuleks, järgneks kohe ka konkreetne tegevuskava ja konkreetsed kohustused. olen nõus kui sa ütled, et väga hea oleks, kui iga-aastased tippkohtumised, mis natuke moest välja läksid, jällegi hoo sisse saaksid. nii et ootame siis äh, Delhis toimuvat tippkohtumist sel aastal, et näha, kuidas mõningates valdkondades saaks edasi liikuda. pidades silmas seda, mida maailmas, mis maailmas praegu tun-, toimub, on viimane aeg selliseks arenguks. see on ka Brexiti kontekstis oluline. me kaotame ühe olulise äh, vahelüli India suhetes ja välispoliitiline päevakord on äh, üsnagi ähmane praegusel hetkel ja seetõttu tuleb poliitiliselt kiiresti tegutseda ning äh, sellel suunal rohkem investeerima vabakaubandusleping on oluline punkt selles kontekstis. läbirääkimised algasid üle kümne aasta tagasi, aga pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ei ole absoluutselt mitte midagi saavutatud. nii et äh, väga oluline on see, et me investeeriksime ühte maailma suurde majandusruumi, millel, mis kasvab kiiremini kui muud majandusruumid. tegemist on ka piirkonna strateegilise tähtsusega Äh, piirkonnaga, kus on äh, keskklassi osakaal kuuskümmend protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, maailmas keskklassist. meie parlamendina oleme võtnud endale kohustuse kaaluda seda iseäranis, pidades silmas seda, et Ameerika Ühendriigid on infotehnoloogia valdkonna töötajate viisasid kavatsenud piirama asuda. üldiselt selles valdkonnas äh, on väga palju ebakindlust ning ma arvan, et me kõik peaksime ühiselt tegutsema. strateegilise positsiooni väljakujundamine Hiina suhtes, äh, merejulgeolek äh, Lõuna-Hiina meres, rahupinged, kaubanduspinged meil on vaja ka vee- ning energiavaldkonnas partnerlussuhteid, need aitaksid meil Pariisi tegevuskava eesmärke saavutada. ka ÜRO-s tuleb teha koostööd, rääkida sellest, kuidas saaks ÜRO Julgeolekunõukogu reformi ühiselt toetada. Delhigi on soovinud alalist kohta ÜRO Julgeolekunõukogus. Aasia ning äh, Aafrika valdkonnas oleme me tahtnud äh, ka piraatluse valdkonnas rohkem koostööd teha, seda tuleks teha ka siin. ja Kristjan, kui me seal käisime kohapeal, siis rääkisime ka soopõhisest vägivallast. sellegi teemaga tuleb tegeleda, naiste õiguste suurendamisega, seksuaalvähenem-, vähemuste kaitsmisega, sallivuse suurendamisega, väga paljude teemade puhul. Need võib-olla praegu ei olnud päevakorras nii tähtsad teemad koha peal. ainult läbi tugeva partnerluse õnnestub meil oma dialoogi uuele tasemele viia, iseäranis sellistes valdkondades nagu inimõigused. niisiis peame pingutama rohkem, võtma rohkem kohustusi selleks, et praktikas edu saavutada, strateegiline partnerlus aitaks Euroopa Liidu huvisid praegusel hetkel kaitsta, nii et suur tänu sulle tehtud töö eest ning ootan juba võimalust muudatusettepanekute valdkonnas koostööd teha ning ootan ka hääletust. rohkem variraportööre ei ole kohal täna, nii et äh, muude sõnasoovijate nimekiri kaks minutit on kõneaeg, kõigepealt härra Pitella, EPP I, I will not say that I, I, I belong to the Peeter, vabandab, härra Peeterle. variraportööre äh, meil rohkem ei ole, aga äh, suhtun äärmiselt optimistlikult. mul on väga hea meel, et äh, härra Preda ei rääkinud liiga pikalt, aga tähtsatest asjadest rääkis ta ära. võtmesõnad said öeldud, ta ütles, et meil on vaja tugevamat ning äh, sügavamat partnerlust, olen temaga loomulikult täiesti nõus, olen äh, Jaapani ning äh, Euroopa Liidu strateegiliste partnerlussuhete raportööriks. nagu teate, räägime kui me räägime vabakaubandusleppest või majanduspartnerluslepingust ning vabakaubanduslepingust ning strateegilise partnerluse lepingust, siis võib öelda et, et ähm, nelikümmend erinevat strateegilise koostöö valdkonda määratleti läbirääkimistes Jaapaniga ja ma näen, et äh, e-, hoolimata sellest, et siin püüeldakse strateegilise partnerluse poole, on äh, praegu suut-, suudetud ainult määratleda kaheksa äh, strateegilist koostöövaldkonda. ütlen nõ-, olen nõus sellega, mida ütles proua Jill, tuleb tegutseda dünaamilisemalt ja mis puudutab strateegilist partnerlust, siis paistab, et ka ambitsioonide tase on liiga madal. viimase aja arengud on äh, toonud uusi argumente, mis sellist dünaamilisemat lähenemist veelgi toetavad ning ma loodan, et järgmisel tippkohtumisel saavutatakse see vajalik hoog selle tegevuse jätkamiseks. nelikümmend strateegilise koostöö valdkonda Jaapaniga, nende hulgast oli ka tervishoiu valdkond, mis on esimest korda üks osa strateegilisest äh, koostöölepingust. ja see oleks äh, võib-olla ajakohane ka Indiaga kontekstis, Ayurveda on küll juba Euroopa Liidus väga levinud, nii et see ei ole põhjus, miks ma seda soovin, aga igal juhul soovin ambitsioonikat äh, päevakorda, mis vastaks minu soovidele. Chairman, honorable colleagues, I wish to congrat-. härra Bashir, lugupeetud äh, esimees, austatud kolleegid, tahaksin tänada raportöör härra Predat suurepärase raporti eest. see on äh, tasakaalus, äh, positiivne, sisaldab konkreetseid soovitusi Euroopa Liit ja India peavad tõesti oma koostööd tugevdama see toob kaasa jõukust ja julgeolekut mõlemasse piirkonda ja ka mujale maailma. raport on hästi läbimõeldud, kuid ta sooviksin seda veelgi omalt poolt natuke tugevdada. India on kahtlemata viimase paari aasta jooksul inimõiguste ning vabaduste valdkonnas palju saavutanud tegemist on suure riigiga, mis peaks muutuma kaasavaks, avatud demokraatlikuks ühiskonnaks, see on õilis äh, eesmärk, õilis väljakutse. aga nagu raportis on öeldud, on siiski muret äh, ka. kastipõhine diskrimineerimine pole veel kuhugi kadunud ning vähemusi ei kohelda nagu kord ja kohus, nii nagu ka vähemus usurühmitusi või etnilisi rühmustusi, rühmitusi mis puudutab äh, vaba turgu, siis äh, mina toetan täie õigusliku äh, vabakaubanduslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja India vahel, aga vabakaubandus ning vabad turud käivad käsikäes tagatud inimõiguste ning õigusriigi põhimõttega ning see peab lõpptekstis selgelt välja tulema. Afganistani küsimus. pidagem meeles seda, et Pakistan on maksnud rasket hinda ja maksab endiselt suurt hinda selle eest, et on toetatud Talibani vastast äh, ja terrorismi vastast rahvusvahelist koalitsiooni. siin kontekstis äh, juhiksin tähelepanu sellele, et äh, Euroopa Liidu, India ja kõikide naabruspiirkonna riikide kohustuseks on kogu Lõuna-Aasia piirkonna koostöö tugevdamine rääkides Indiast, Pakistanist, äh, siis äh, tekst on hästi sõnastatud, äh, meie minu arvates peaksime olema nii selgesõnalised, kui vähegi on võimalik. lähenemist ei ole vaja mitte ainult selleks, et tagada Lähis-Idas rahu, rahu ei ole eesmärk iseenesest, rahu on vaja selleks, et meil oleks kestev areng ja jõukus äh, kõikide inimeste jaoks kogu selles piirkonnas. ka Kashmir äh, mängib siin oma rolli. Äh, India haldusvaldkonnas olev Kashmiri osa jääb kõvasti maha inimarengu näitajate poolest, kui me vaatame, kuidas on Pakistani Kashmiri osas lood kandkem ikka hoolt selle eest, et põlisrahvad on vabad, et nad saaksid äh, tagatud õiguse äh, õnnele ja see muudaks kõikide jaoks äh, eluolu paremaks. aitäh! oleksime välisteenistusele sõna andnud, aga paistab, et nende esindajad ei ole praegu kohal, nii et härra Breda, kas soovite veel otsad kokku võtta? raportöör, kui teil on soov, siis palun suur tänu, lugupeetud esimees. mul on kahju, et ei äh, saatkondi ega ka välisteenistust pole kohal. kurb. võib-olla nad tähistavad äh, pikemalt esimese mai sündmust. tegemist on paraku nii tähtsa teemaga, nii et seetõttu on äh, mul väga kahju sellest, see on kõikide fraktsioonide jaoks tähtis teema. tahaksin tänada kolleege, kes sõna võtsid olen optimist. on näha positiivseid märke, ka sotsiaaldemokraadid, kes on äh, alati olnud üks osa suurest koalitsioonist meie ametiaja algusest peale ja ka konservatiivide variraportöör härra Bashir, suur tänu teile, härra Van Orden ei saanud kohal olla, aga kirjutas mulle saatis mulle sõnumi selle kohta, kui oluline on koostöö ning äh, konsensus. ootame siis muudatusettepanekuid ja kui on võimalik, kui David McAllister äh, on päri, siis on võimalik meil võib-olla hääletus natuke ettepoole tuua, see oleks väga hea. vaatame, kuidas praktikas seda korraldada õnnestub suur tänu kõigile ning ma loodan, et üheksasadat muudatusettepanekut ei hakata esitama. ma loodan, et ei ole selline olukord, kus kõik tahavad lisada veel midagi siin, mida on juba tuhandes muus raportis öeldud, keskendugem Euroopa Liidu ja India vahelistele poliitilistele suhetele ja mitte tuhandele erinevale teemale. suur tänu! ma ei tea, kas tegemist on äh, minu tõhusa juhtimisega või millegi muuga, äh, aga kõik soovivad oma raporti puhul tahtmata äh, hääletusi ja raporteid ettepoole tuua. meil on juba päris raport, palju raporteid töös ja tõlkimisega võib ka probleeme tekkida, nii et loomulikult meie töötajad uurivad seda, aga ma ei oleks väga optimistlik, aga me oleme väga tõhus komisjon nii täna kui ka üldiselt, pean ütlema suur tänu kõigile sõnavõtjatele, tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, viies mai kell kaksteist ning äh, ajakava on nii, nagu just viidati, üheksateistkümnendal juunil. räägime sellest raportist, kahekümnendal juunil öö, äh, toimub hääletamine ning täiskokku peaks see teema minema septembrikuus sellega lõpetame siis päevakorrapunkti kaksteist käsitlemise, päevakorrapunkt number kolmteist. Palestiinaga suhtlemiseks loodud delegatsiooni äh, lähetuse ülevaade. delegatsioon külastas äh, Läänekallast ja Jeruusalemma veebruarikuus. delegatsioon soovis ka Gaza piirkonda minna aga sellest keelduti, loomulikult parlamendil peaks olema juurdepääs Gaza sektorisse, nii et äh, selle võtame ka loomulikult oma ülevaate puhul arvesse. delegatsiooni juht annab meile nüüd siis väikese ülevaate sellest lähetusest, äh, järeldustest, soovitustest. Äh, kallis kolleeg, sul on sõna kuueks minutiks. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε για την αποστολή στην Παλαιστίνη. Suur tänu, mul on võimalus teile siis teha väike ülevaade meie delegatsiooni külastusest Palestiinasse. juhiksin tähelepanu näljastreigile, mis äh, Palestiina vanglates aset leidis. näljastreigi eesmärgiks on äh, nõuda inimõigusi endale ja oma peredele ning meie peame omalt poolt Iisraelile avaldama survet, et tagada Palestiina äh, rahvale ja iseäranis vangistatud inimestele inimväärikus ka toetuskiri oleks igati asjakohane. kiri, kus ütleksime, et oleme nendega ning valmis neid toetama. kohtudes peaministri ning ministritega veeb-, me kohtusime veebruarikuus peaministri ning ministritega ning pidime tõdema, et asunduste ehitamist jätkatakse ning on äh, piirkondi, kus, äh, mis on juba eraldatud uute asunduste ehitamiseks. läänekallas on endiselt annekteeritud. me saame külastada ka Ohveli sõjatribunali, kus äh, kohtu ette tuuakse isegi lapsi see on äärmiselt äh, traagiline. meie peaksime võitlema ka sellistel puhkudel selles piirkonnas ikkagi inimõiguste eest. oma visiidi käigus nägime väga paljude erinevate organisatsioonide esindajaid, väikeste organisatsioonide esindajaid, suurte organisatsioonide esindajaid, ükskõik kellega oli tegemist, äh, sõnum oli sama, sõnum oli meeleheite sõnum, räägiti sellest, kuidas äh, pole mitte saavutatud mitte mingisugust edu kahe riigi lahenduse küsimuses ning kuidas lootused on äh, hääbumas. isegi peaminister äh, Abdallah ütles, et äh, lahendus on võimalik, kui antaks tagatisi kõikidele palestiinlastele. Need arutelud võtsid suure osa meie kohtumistest äh, meie lähetuse käigus. Palestiina riik on olemas, aga ta ei ole päris riik. ja paistab, et mingisuguseid, mingisugust edu ei saavutata olukord on endiselt killustunud, Euroopa Liidu tegevused, tegevus Palestiinas, väga palju on ära tehtud humanitaarvaldkonnas, aga paistab, et mõlemad osapooled ei tööta tõelise kahe riigi lahenduse nimel ning komisjonil on raske humanitaarprojekte ellu viia kahe riigi lahendus eeldab poliitilist tahet. vastasel korral need, kes äh, on kohapeal ning äh, peavad langetama otsuseid igapäevaselt, äh, ei saa midagi saavutada. no loomulikult ka igapäevaseid probleeme tuleb lahendada, kuid kõigi suureks majakaks peaks siiski olema kahe riigi lahendus ja asunduste jätkamine on problemaatiline ning lootuse kadumine rahuprotsessi. meie ettepanek oleks järgmine. läbiräägitud poliitiline lahendus tuleb kiiresti leida ning tuleb kiiresti leida see poliitiline tahe kahe riigi lahenduse toetamiseks kohe, kui, kui aken on avatud, kui see võimalus seal on Palestiina riigi tunnustamine on hädavajalik. me peame iga hinna eest kahe riigi lahenduse nimel võitlema ning liikmesriigid peavad nagu kord ja kohus ka seda silmas pidades toetama Palestiina riika. on vaja ühtsuse valitsust, valimisi nagu kord ja kohus, see on samuti hindamatu väärtusega valimised peavad olema erapooletud, objektiivsed, mis puudutab Palestiina omavalitsusse, siis tuleb kanda hoolt selle eest, et tegutsetakse läbipaistvalt, et tegemist oleks tõelise valitsusega ja inimõigused jääksid ausse. me peame nõudma ka inimõiguste austamist lähtuvalt rahvusvahelisest õigusest ning need nõuded peaksid kajastuma ka meie kaubandussuhetes ÜRO resolutsioonid on äh, selge avaldus rahvusvahelisest üksmeelest äh, asunduste küsimuses. ning ka meie peaksime sellest üksmeelest lähtuma. Euroopa Liit peaks oma poliitilises tegevuses seda jõulisemalt näidata, näitama. me peame tunnistama seda, et äh, on maid, mis on okupeeritud Palestiinas ning igasugused kokkulepped Iisraeliga maa osas on teema, mida tuleks läbi rääkida ka Palestiina ametivõimudega. nõukogu ning liikmesriigid peavad tagama oma täieulatusliku toetuse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele ning äh, kasutuse tuleb, kasutada tuleb ära kõiki võimalusi selleks, et äh, sellega seotud probleeme ületada, iseäranis mis, mis puudutab äh, maa otstarbe määramist ning määramaa märgistamist. kui õigusaktid on paigas, peame kandma hoolt selle eest, et äh, neid ka austatakse, ainult humanitaartegevusest üksi ei piisa. ainult diplomaatilisel, poliitilisel tasandil on võimalik midagi saavutada. humanitaardimensioon äh, on küll oluline, aga sellest üksi ei piisa. peame hoiduma ka sellest, et radikaliseerumine rohkem maad võtaks aga samas me peame olema teadlikud sellest, et rahvast, kes nõuab endale maad, nõuab endale vett, üha kasvab, kui Gaza sektor on kinni pandud, see kõik on sobiv kasvupinnas radikaliseerumisele ning terrorismile. seda ei soovi mitte keegi, ei äh, iisraellased ega ka palestiinlased. Euroopa Liit koos liikmesriikide ning institutsioonidega peab anda, andma endast parima, et äh, kahe riigi äh, lahendus saaks jalule seatud. suur tänu selle ülevaate eest delegatsiooni visiidist Palestiinasse. keegi ei soovi sõna. kontrollime korra üle. ja sellega on see punkt siis ammendatud, paneme protokolli teie ülevaate ja täname teid selle eest, et te meile selle ülevaate täna andsite. nüüd päevakorrapunkt number neliteist. me peame kontrollima, kas kõik külalised on kohal paar minutit äh, ettevalmistuseks ja siis läheme päevas, viimase päevakorrapunkti juurde. <clears throat> now on stereo, so we are improving technologi technologically here at the end of the agenda. nii, oleme jõudnud päevakorra viimase punkti juurde. päevakorrapunkt number neliteist, nagu öeldud, viimane. arvamuste vahetus karistamatuse vastase võitluse üle eritähelepanu kui rahvusvahelisel kriminaalkohtul ja Rooma statuudi Kambala muudatustel Ahveti koordinaatorid otsustasid viiendal oktoobril kaks tuhat kuusteist sellest rääkida. rahvusvaheline kriminaalkohus äh, loodi Rooma statuudiga, mis jõustus esimesel juulil kaks tuhat kaks. see statuut äh, loob siis kohtu, kohtuorganid äh, ja struktuuri ja pädevuse ja eh, rahvamõrv, eh, agressioonikuriteod, inimsusevastased kuriteod eh, on pädevusalaks, aga agressioonikuritegu ei olnud esialgses põhikarjas kirjas ja sellepärast tuligi Kambalas kokku konverents kahe tuhande kümnendal aastal ja tegi siis ettepaneku muuta Rooma statuuti, mis on saanud nimeks Kambala statuudi. agressioonikuritegu on defineeritud vastavalt ÜRO äh, peaassambla, äh, peaassamblee resolutsiooni kolm tuhat kolmsada neliteist agressioonikuritegu on teise riigi sisenemine, pommitamine, teise riigi ranniku või sadamate blokeerimine, teise riigi mere- või jalaväe või piirivalve ründamine äh,, Äh, relvakokkuleppe rikkumine, relvastatud gruppide relvarühmistuste kasutamine, rühmituste kasutamine teiste riikide vastu ja äh, teise riigi vastu igasugune agressioon ka läbi kolmandate riikide. see muudatus jõustub aasta pärast ratifitseerimist ja kuid ähm, agressioonikuritegu äh, võetakse siis kuritegude nimekirja alles siis, kui kolmkümmend riiki on selle ratifitseerinud, see peaks aasta jooksul ka toimuma. sada kakskümmend neli riiki on osalised äh, ja kahekolmandilikuse enamusega peaks siis see pädevus kinnitatud. meil on täna meiega liitunud kolm ekspert, ekspertit, rääkida Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööst ja võimalikust Kambala muudatuse vastuvõtmisest, sellel oleks väga sügav mõju kohtu tööle. proua Prost on kriminaalkohtu presidendi büroo juhataja, proua Prost äh, oli varem ombudsman Al-Qaeda sanktsioonide komisjoni liige ning lisaks sellele on olnud kohus rahvusvahelise endise Jugoslaavia äh, sõjakohtu kohtus. järgmisena tutvustame teist kõnelejat, härra Katšin on äh, parlamentaar, äh, parlamentäärid globaalse tegevuse nimel äh, töögrupi esimees, ta on kaua aegu tegutsenud äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu universaalsuse teemadega ja statuudi universaalsuse teemaga, teinud tööd sajas riigis. tema juhtimise all panustavad nad äh, ratifitseerimisprotsessi seitsmekümne kuues riigis saja kahekümne neljast ta on, on, tal on äh, doktorikraad Haagi akadeemiast, see on siis Rahvusvahelise Õiguse Akadeemia, ja lisaks äh, sellele ka Itaaliast äh, doktorikraad. ja kolmas ekspert on härra Barriga, Liechtensteini missiooni aseesimees Liechtenstein on esindanud ta, härra Brigham Lichtensteini esindanud erinevates kongressidel, kongressil, mis puudutab rahvusvahelist kriminaalõigust, rahvusvahelist õigust ning oli pea üldassamblee aseesimees aastatel kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse ja oli peamine juriidiline nõunik äh, nendel läbirääkimistel, mis viisid Rooma statuudi muutmise ettepanekuteni agressioonikuritegude osas tal on äh, ülikoolikraad Columbia ülikoolist ja doktorikraad saadud Viini ülikoolist. annan äh, sõna meie külalistele igale ühele kümme minutit ja alustagem siis proua Prostist. suur tänu, mul on väga hea meel täna osaleda tänasel kohtumisel ja rääkida äh, karistamatuse vastasest võitlusest ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööst ma tean, et keskenduvad mõned, mõneti keskendutakse agressioonikuriteole, täpsemalt jätan selle teema praegu kolleegidele. natukene kirjeldaksin tausta, seda, millises kontekstis töötab meie kohus ja millised on meie ees seisvad probleemid praegu minu meelest on väga oluline see, millele ka esimees viitas, nimelt mis on meie kohtu peamine mandaat. me juurdlus ja süüdistuste esitamine eh, sõjakuride, inimsusevastaste kuritegude ja rahvamõrva osas ja agressioonikuriteo osas on siis esitatud muudatusettepanek, aga selleks, et see saaks statuuti sisse, tuleb läbida teatud menetluskord. oluline on siin mainida, et meil on tegelikult praegu isegi praeguse mandaadiga väga palju tööd. ja kohtuprokurör on üks osa kohtuorganitest, praegu on käimas kümme juurdlust mida prokurör juhib äh, mitmes riigis Ugandas, äh, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Darfuris, Sudaanis, äh, Kesk-Aafrika Vabariigis, Keenias, Liibüas, Cote d'Ivoire'is, Malis ja Gruusias. üheksa saite kokku, aga kaks juurdlust käivad Kesk-Aafrika Vabariigi kohta väga oluline on see teatud märkuste kontekstis Äh, mida ma kavatsen teha Aafrika kohta. nimelt äh, see kümme juurdlust, mis praegu on prokuröri lauas, laual, äh, viis nendest edastati kohtule nende riikide endi poolt kaks äh, juhtumit on äh, Julgeolekunõukogu edastanud meile ja on kolm juhtumit siis, kus prokurör ise on valinud äh, oma initsiatiivil Keenia, Cotivaari ja Gruusia siis juurdluse alusteks juhtumiteks. prokurör on tegelenud ka kümne eelhinnangu andmisega Afganistan, Burundi, Kolumbia, Gabon, Guinea, Iraak Äh, täpsemalt Ühendkuningriigi äh, sõjaväge puudutab see Palestiina, Kreeka ja Kambodžas äh, registreeritud alused ja Ukraina on need riigid, mida need puudutavad. tegemist on ettevalmistavate eeluuringutega, mis on vastavalt Rooma statuudile võimalikud. Haagis, kus meie koosseis asub, on praegu kohtus ees ka mitu juhtumit, eelmisel aastal oli meil väga palju juhtumeid, erakorraliselt kiire aasta, kolm lõpuotsust äh, langetati. üks nendest on ka nüüd äh, siis lõpetatud, seitse süüdimõistmist üsna mitu erinevat juhtumit, äh, kus äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jaoks oli tegemist uuendustega, kõigepealt esimest korda tunnistas ise keegi ennast süüdi ja esimest korda esitati süüdistus ja süüdimõistev otsus äh, kultuuripärandi hävitamise kohta Timbuktus hävitatud pärandi kohta. seksuaalvägivald on lisatud inimsusevastaste kuritegude alla ja esimene juhtum oli kohtu ees äh, ka siis äh, süüdistajate mõju, mõjuta-, äh, vabandust, tunnistajate mõjutamise osas. kolm kohtuistungeid käivad meil praegu paralleelselt. Backbone Blegode, see puudutab olukorda Cote d'Ivoire'is ja siis Ugan-, siis Kongo kohta ja, ja veel üks juhtum Ugandas neli eh, kohtukaasust on praegu reparatsiooni osas ja see on osa Rooma statuudist, see on nimelt eh, eh, meie kohtu õigus siis hüvitist määrata ohvritele. neli sellist asja on praegu arutelul kohtusaalides meil. lisaks sellele kaks apellatsiooni mis puudutavad siis äh, lõppotsuse edasikaebamist ja, ja, ja samuti äh, apellatsioonid siis äh, reparatsioonide osas. nagu te näete, käed on, jalad meil tööd täis. aga tahaksin lihtsalt tähelepanu pöörata ja kui soovite, võime hiljem sellest rääkida mõningatest nendest raskustest, mis on meie kohtu ees mõned äh, nendest probleemidest on siselised, sisemised probleemid ja on meie kontrolli all tegelikult, äh, mõned probleemid aga väljuvad meie kontrolli all. kriminaalõiguse puhul rahvusvahelisel tasandil tihti tekib üks probleem ja eriti muidugi, kui me räägime kohtutest äh, ja sõjakohtutest, on see, et kui pikad need juurdlused on ja kui tõhus on rahvusvaheline äh, kriminaalõigus olnud ja meie kohus on ka saanud väga palju kriitikat selles küsimuses. see on kriitika, mille meie kohus on võtnud arvesse ja peab seda väga tõsiseks teemaks. meie praegune president on teinud sellest oma presidentuuri peamise eesmärgi tõhusust tõsta kohtunikud on sisse toonud mitu meedet pärast ühi-, üheskoos tehtud tööd tõhususe tõstmiseks ja juba oleme me näinud, et asjad on paranenud, näiteks äh, teatud kohtulahenditeni jõudmise aja osas, need ajad on lühenenud ja see tõesti on keskse tähtsusega meie kohtu tõhususele. aga faktorid ja kriitika, mis on kindlasti teieni jõudnud, äh, puudutab äh, kriitikat, mis tuleb väliskontekstist, kõigepealt lühidalt räägiksin siis olukorrast äh, kohtu ja Aafrika vahelistes suhetest, seda on väga palju kritiseeritud, et äh, kohus on nii palju fokusseeritud olnud Aafrikale ja öeldakse, et liiga palju pööratakse põhjendamatult tähelepanu. lisaks äh, sellele kevad, sügisel kolm Aafrika riiki võtsid oma allkirja tagasi Rooma statuudilt aga see olukord ja olen valmis seda äh, kirjeldama hiljem, äh, sellele kõigile tuleb läheneda teatud kontekstist. Aafrika oli äh, Rooma statuudi loomisel üks väga suur jõud, suurimaid jõude, nende osalus on olnud väga suur, nad on regionaalses mõttes kõige suurem grupp ja on palju põhjuseid, miks on asjad läinud nii et Aafrikast on neid juhtumeid eh, nii palju. üks põhjus on see, et eh, loomulikult Aafrika mandrilt endilt tuli väga palju selliseid avaldusi, mis tehti nende riikide poolt endilt. aga kolleegid räägivad sellest, et eh, kohus on keskendunud Aafrika tegevusele ka, Aafrikas toimuvale nii palju ka sellepärast, et ohvreid, et ohvreid aidata, kes on nende jubeduste äh, püsi langenud, aga on ka teisi faktoreid, mis mõjutavad seda, miks on keskendunud see kohus olnud nii palju ühele piirkonnale. kuid äh, sellest tuleb minu meelest aru saada, tuleb aru saada, et see, seda kõike tuleb näha laiemas kontekstis. me oleme keskendunud Aafrikale, Aafrika kontaktide loomisele, kaks äh, riiki, kes oma allkirja tahtsid äh, tagasi võtta, Lõuna-Aafrika on tagasi võtnud omakorda oma tagasivõtuavalduse pärast kohtu äh, avaldust ja, ja üks teine riik äh, siis valitsuse vahetamise järel võttis selle samuti tagasi Burundi, vaatame, mis saab, oktoobris äh, see tagasivõtt, allkirja tagasivõtt peaks jõustuma, aga rohkem ei ole keegi avaldanud soovi oma allkirja tagasi võtta ja tuleksin nüüd äh, tagasi ühe suurima probleemi jaoks rahvusvahelise kriminaalkohtu jaoks, seda on kritiseerinud Aafrika, aga ka laiemalt teised, et miks keskendub äh, meie kohus ainult konkreetsetele piirkondadele, et kas ei ole jubedusi ja konflikte teistes piirkondades, täpsemalt on viidatud Süüriale, et miks ei ole kohus hakanud tegelema seal toimuvaga. põhjus on äh, muidugi äh, selline, mis ei ole meie kontrolli all, tegemist on kohtuga, mille aluseks on leping ja seega meie kohtupädevus on äh, piiratud ainult Rooma statuudi alla kirjutanud riikidega, neid on praegu sada kakskümmend neli, ja need riiklikud osapooled peavad olema kaasatud teatud olukorra tekkimisse, kas siis see toimub nende territooriumil, juhtum, mida uuritakse, või äh, on äh, sellega seotud selle riigi kodanikud ja Rooma statuudil ei ole lihtsalt universaalset kohtupädevust, seda ei saa universaalselt rakendada ja kohtupädevus seega ei ole jõudnud äh, teatud nende juhtumiteni. see on eriti problemaatiline, kui me vaatame konflikte, mis on meie pädevuse territooriumilt väljaspool. ainus lahendus siin on see, et Rooma statuudiga liituvad rohkem riike ja et tehakse Äh, palve siis kohtupädevuse universaalsuseks, see on väga oluline meie kohtu jaoks ka ja Rooma statuudiga liitumine tegelikult viitab sellele, et riik võtab äh, rahvusvahelise õiguse omaks äh, ja kõik sellega kaasnevad väärtused ka ohvrite kaitse. see on meie prioriteet number üks, mida me kindlasti koos universaalsuse eesmärgiga taga ajame ja viimane märkus, laiendaksingi seda mõtet, ma ütlesin, et me teeme oma tööd partnerluses, üks äh, peamisi partnereid on meie jaoks on Euroopa Liit ja me oleme väga tänulikud selle toetuse eest, mida Euroopa Liit meie kohtule on andnud nii operatiivses mõttes kui ka läbi koostöö ja läbi selle, et te olete meid pidevalt toetanud poliitiliselt parlament on võtnud vastu väga mitu resolutsiooni meie kohtutöö toetamiseks. nii et need suhted on meie jaoks väga tähtsad ja me hindame väga kõrgelt äh, meievahelisi äh, suhteid ja teiepoolset toetust. on terve rida teisi asju, äh, millest võiksin rääkida, kuid lõpetan praeguseks, annan sõna üle kolleegidele, aga valmis siis pärast vastama teie küsimustele või märkustele, suur tänu! Thank you so much. suur tänu teile. ja järgmisena saab sõna härra Katin neljakümne, eh, samuti kümneks minutiks. mul on hea meel, et ma saan siin olla ja suurt au tunnen, et äh, äh, istun ruumis, mis on pööratud Alcide de Gasperile, kuna olen itaallane, tahaksin samuti avaldada kiidust Euroopa Parlamendile, nagu seda tegi kohtunik Prost, sest äh, Euroopa äh, Parlament on käinud esirinnas rahvusvahelise kriminaalõiguse sisseviimisel ja juba üheksakümnendate aastate algusest peale kutsus ta üles sellise kohtu loomiseks äh, ning äh, rahvusvaheline üldsus hakkas seda arutama seoses Rwanda genotsiidiga, arvan, et selline algatus tõi kaasa väga tõsiseid äh, ta, äh, häid tagajärgi. praeguseks kakskümmend neli tuhat Aafrika ohvrit äh, on taotlenud tun-, võimalust tunnistuse andmiseks rahvusvahelises kriminaalkohtus. kümne, kümnele tuhandele on antud staatus locustandi menetluses osalemiseks ja samuti kuus tuhat Gruusia kodanikku esitas samuti sarnase taotluse, see tähendab, et äh, äh, üle kolmekümne äh, kodaniku tuli kohale Haagi, et kohtu, kohtumenetluse ähm, protsessi jälgida. samas <clears throat> aga vastuseis kohtanik, kohtule, mida oleme täheldanud mõningates riikides, <clears throat> on pärit eh, riikide, teatud riikide valitsusest, kes arvavad, et nad on eh, seadused ülesed ja nad ei ole eriti eh, rahul sellega, et on olemas selline kohus Haagis, kus mis juhul, kui riik, nende koduriik ei ole võimelised äh, selliste uurimise läbiviimiseks, kui liikmes, kui riik ise ei ole selleks võimeline, siis Haagi kohus võib seda teha. meie kohus on äärmiselt mõjukas institutsioon ning sellega seoses, et ta oma tööd ka teeb, tekitab ta endale ka vastuseisu. me ei näe vastuseisu Aafrikas eh, lihtsalt sellepärast, et ta oma tööd teeb, see on loomuline Äh, loomulik reaktsioon mõningate riikide ja valitsuste poolt, kes sooviks tegutseda nagu tavaliselt, aga äh, praegusel hetkel võidakse neid süüdistada sõjakuritegudes ja genotsiidis, sellega seoses nende võimalus tegutseda koos käsikäes kellegi teisega on piiratud. on selliseid kuritegusid, mis saadetakse korda teatud maailma piirkondadest, mis on väljaspool meie <clears throat> jurisdiktsiooni näiteks Süüria, mis on äh, kõige verisem konflikt praeguses maailmas. meie äh, organisatsioon käsi koos paljude äh, vabaühendustega, inimõigusorganisatsioonid, Amnesty International, olime täiesti vastu igasugust lepingut, mis ei, mis takistaks rahvusvahelisel kriminaalkohtul oma tööd tegemast nägime seda kõige paremini kui näiteks kaks tuhat neliteist maikuus, kui Vene Föderatsioon ja Hiina Rahvavabariik esitasid veto Prantsuse ettepanekule, mida toetasid kõik Julgeolekunõukogu teised liikmed, et et Süüria olukord läheks rahvusvahelise kriminaalkohtu pädevuse alla see eh, kordas olemasolevat lepingut, mille eesmärgiks oli karistamatuse tsoon luua Süürias. Eh, on ka eh, teisi tõsiseid probleeme, kus on näiteks massimõrv toime saadud ja näiteks Jeemenis, millest ajakirjandus eriti ei räägi, kus meil on tõendeid teatud ehm, kokkulepete kohta nii et tõesti praegusel hetkel karistamatus on väga tõsine probleem maailmas õnnetuseks, aga eh, eh, toimub see väljaspool meie eh, tegevuste pädevuse ala ja seega me ei saa mõju avaldada üks kul-, liigutavamaid tunnistusi tuli Kesk-Aafrika, vabandust, Kongo demokraatlikust vabariigist, kus opositsioon äh, oli välja äh, äh, äh, pakkunud ühe septembripäeva kui surnud linnapäeva Kinshasas oodati kokkupõrkeid protestijate ja valitsuse vahel ning sellel päeval taotles prokuröri amet, et toimuks mitteametlik kohtumine parlamendiliikmetega, erinevate poliitiliste jõudude esindajatega ning teavitades sellest kohtumisest erinevaid poliitilisi liikumisi, saadi teada, et prokurör on kohapeal ning sellest hetkest peale ei ole ainsadki ohvrid on Kinshasa tänavatel. meie arvame, et lihtsalt sellepärast, et rahvusvaheline kriminaalkohus oli kohal. me ei äh, saa äh, lugeda kokku äh, on võimatu selgitada, miks mõned asjad ei juhtu, aga teame, et paljud otsuse langetajad mõtlesid selle peale, mis võib hiljem toimuda äh, ja sellega seoses nad ei julge eh, massi eh, jõhkrusi toime panna. see ei ole muidugi tegemist ka imerohuga, mis aitaks ära hoida repressioone ning eh, kanadeerida demokraatliku üleminekuperioodi, kuid parem on olemas rahvusvaheline kriminaalkohus, kui et teda ei ole. see toob mind minu neljanda ja kõige olulisema punkti juurde. tegemist on massi nende kuriteguteod pannakse toime riigijuhtide poolt, mis suudavad kasutada riigiaparaati või ka, ka e, mitte riigipõhiseid osalejaid, kes on võimelised sõjalisi rünnakuid toime panema, eriti just tsiviilelanike vastu. Nürnbergis tuhat üheksasada nelikümmend viis seadistati nelja tüüpi rahvusvahelised kuriteod, inimvastasuse kuriteod ja genotsiid, mis äh, Genfi konventsiooniga paika pandi, sõna, sõjakuriteod ning rahuvastased kuriteod. rahuvastased kuriteod, äh, seda äh, ei, ei peetud vajaliku, ei peetud vajalikuks, et seda Haagi kohus äh, äh, menetleks, sest seda ei peetud äh, pädevusse, äh, äh, pädevuse aluseks, kuid samas ma mäletan kuulamist siinsamas parlamendis, kus John Presley meenutas, kuidas Rooma statuudi pandi selline rahvastane kuritegu sissi ja mõelgem selle peale, kus aastast kus selline eh, kontseptsioon välja mõeldi. meil on praegusel hetkel kolmkümmend neli või kolmkümmend viis eh, eh, jah, üks on veel tulemas, ma lähen nüüd faktidest ettepoole, ühesõnaga, kus kutsuti kokku riigid, et otsustada, kas, kas kohus peaks olema pädev ka rahuvastastes kuritegudes ning proua Lohmiiler, üks äh, saadik äh, tõi, äh, koostas resolutsiooni, mis ühehäälselt vastu võeti, vist üks vastu, hääl oli ainult vastu ning see resolutsioon tegi üleskutse tugeva toetuse jagamiseks rahvusvahelisele kriminaalkohtule see on asja positiivne külg, aga nagu ikka, on igal kompromissil ka negatiivseid külgi ning eh, selleks on see, et need rünnakud ja agressioonid, mida te sissejuhatuses mainisite, eh, tegelikult meie eh, võimalused on piiratud, sest meie esimene lõik ütleb meile, esimene artikkel ütleb, et äh, kuritegu toimub ainult siis, kui sõjaline või poliitiline liider kasutab äh, jõudu teise riigi vastu sellisel äh, viisil, mis ilmselgelt ÜRO hartat rikub siin räägitakse siis tõsidusest, iseloomust ja ulatusest, mis aitab ära hoida igasuguseid halle valdkondi, mis võivad tekitada segadust legaalset, eh, legaalse jõu kasutamise küsimuses. ning eh, eesmärgiks oli teha kõik selleks, et äh, kompromiss äh, võiks äh, olla kõigi poolt vastu võetav, tegelikult see võeti vastu, sest seda võeti ühise konsensuse abil vastu. küsimus on veel selles, kuidas see jõustuma peaks, tegemist on tehniliste küsimustega. aga minu organisatsioon, parlamendi liikmed globaalse tegevuse nimel peaks kaasa tooma selliste kuritegevuste mitteaegumise, mitte kari ja karistatavuse. ja selle punktiga tahaks ka lõpetada, Euroopa Liit saab endiselt midagi muuta, ta on minevikus teinud seda, see on ainus regionaalne organisatsioon või riikideüle organisatsioon, millel on tegevuskava, millel on ühised seisukohad, mis tähendab tegevust koha peal, see tähendab palju äh, näiteks artiklit üksteist seitse Cotonou kokkuleppes, aga tahaksin esile tõsta ainult üks punkt esile. arvan, et Euroopa Liit peaks olema tugevam, ta on olnud tugev, aga peaks olema veel tugevam, tehes partnerkoostööd Ukrainaga, et see viimane teeks äh, seda, mida assotsieerimisleping Ukrainaga ette näeb, tegemist on riigiga, kus äh, osa territooriumist on illegaalselt äh, äh, üle võetud teise riigi poolt ning äh, seda agressioonikuritegu ei saa rakendada süüdistust tagantjärele. aga hoolimata sellest, nagu meie seda ka ütlesime Radas oma kolleegidega vähemalt kolmel korral, sõjakuritegude sooritamine, kasutades illegaalselt jõudu võib olla äh, raskendav asjaolu ning meie soovime, et äh, Ukraina osaleks Rooma statuudis, äh, et ka nemad oleks ka üks neist, kes positiivselt hääle annaks. ma teen veel kord üleskutse Euroopa Parlamendile, et Euroopa Liit mõjutaks Ukraina partnereid. Nad muutsid, pidid muutma oma põhiseadust, seda pole veel toimunud, aga võib-olla e, väike mõjutus e, sõprade poolt võiks nad statuudile lähemaks tuua. ja nüüd siis meie kolmas kõneleja, härra Pariga, kümme minutit, palun. Thank you very much, Chair suur tänu, härra esimees. mul on suur au täna siin teie ees olla. ja samas ähm, pärast kahte suurepärast eelkõnelejat on see ka raske ülesanne, sellepärast et nemad tegid juba väga põhjaliku ülevaate. meie võib-olla räägiksime natuke, mina võib-olla räägiksin natukene rohkem äh, selliste kuritegude taustast ning äh, poliitilisest ning õiguslikust äh, mõjust äh, rahvusvahelise kuritegu, kuritegeliku kohtu arenguga. Toki ja Nürnbergi kohtuasjad pärast teist maailmasõda olid näited selle kohta, kuidas Natsi-Saksamaa ja Tokyo öö, äh, liidrid äh, mõisteti süüdi rahuvastastes kuritegevus, kuritegudes, nagu äh, tol ajal seda mõisteti. Nad mõisteti täpsemalt süüdi äh, planeerimisest, ettevalmistamisest ähm, ja agressiooni sõjaga seoses, aga täpsemalt seda ei defineeritud ÜRO-s, kulus aastakümneid selleks, et täpsemalt seda mõistet äh, määratleda. ühelt poolt äh, on siis ÜRO harta artikkel kaks neli keelustab jõu äh, korrapärase kasutamise, aga agressioonikuritegu on midagi veel enamat tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal üldassamblee leppis agressiooni määratluses kokku lähtuvalt ÜRO harta artiklist kaks neli jõu kasutamise kohta ja esimees mainis erinevaid selliseid tegusid nagu sissetung, pommitamine ja nii edasi. selleks, et tegemist oleks agressiooniga, peab olema äh, tegemist teoga, mis on vastuolus ÜRO hartaga. see ei tohi olla tegu, mis on enesekaitseks või äh, millele on andnud ÜRO Julgeolekunõukogu oma loa. tuhande üheksasaja seitsmekümne neljanda aastal pandi paika siis see, mida tähendab agressioon ühe riigi poolt teise riigi vastu, aga agressioonikuritegu indiviidiga tasandil jäi määratlemata üheksakümne kaheksanda aasta Rooma konverents, nii nagu David maanis, oli see, kus delegatsioonidel õnnestus vähemalt väike punkt saada Rooma statuuti sisse, eriti kui me vaatame Rooma statuudi artiklit kaksteist, siis seal on kirjas, et statuudi osalised riigid on, tunnustavad kohtu jurisdiktsiooni agressioonikuritegude puhul ehkki seda ei olnud veel Rooma statuudis tegelikult äh, täpselt äh, määratletud. tegelikult anti lihtsalt mandaat läbirääkimisteks, äh, millega seda hakatakse määratlema. ja see protsess leidis aset tuhande, kahe tuhande kolmandast kahe tuhande kümnenda aastani ÜRO juhtis seda Liechtensteini suursaadik ähm, ja võib-olla seetõttu ma võin kirja täpsemalt rääkida teile siin pärast küsimuste-vastuste raames, mis nende läbirääkimiste jooksul toimus. Nende kuu, seitsme-kaheksa aasta jooksul äh, sündisid äh, Kampala muudatused äh, agressioonikuritegevuse, kuriteo definitsiooni osas, tegemist on kõige tõsisema ebaseadusliku kuriteoga ÜRO hartast lähtuvalt juba kahe tuhande üheksanda aasta veebruaris lepiti selles kokku äh, juba aasta enne Kampala konverentsi, mis näitab seda, äh, et määratlus iseenesest ei ole eriti vastuoluline ja omal ajal võeti see vastu äh, mitte ainult äh, ICC osalisriikide poolt, vaid võeti vastu ka eraldi töörühmas, mis oli avatud kõikidele ÜRO liikmesriikidele, kas nad äh, olid siis äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu osalised või mitte tegemist on siis kõige tõsisema ebaseadusliku jõu kasutusega. aga jurisdiktsiooni küsimused olid märkimisväärselt keerulisemad, ehkki alguses võib-olla tundub, et tegemist on tehnilise valdkonnaga. sellesse valdkonda kuuluvad üsnagi delikaatsed probleemid, nagu näiteks probleemid, mis on seotud sellega, et mis peaks olema ÜRO Julgeolekunõukogu roll kui asi puudutab äh, ICC-d ja agressioonikuritegusid tulevikus. selles valdkonnas leiti imetlusväärne kompromiss, äh, kui nii võib öelda. nimelt äh, ICC ei sõltu ÜRO Julgeolekunõukogu eelnevast loast, kui tegemist on agressioonikuriteo uurimisega. tuleb täita mõningaid tingimusi, tõsi, aga sellega kaitsti Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, äh, sõltumatust agressioonikuritegude uurimisega seoses. ja teine problemaatiline pakett oli riigi heakskiit. millisel määral peaks olema ICC jurisdiktsioon äh, piiratud ainult nende riikidega, kes on andnud oma heakskiidu sellele jurisdiktsioonile ühel või teisel moel rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudi puhul on see üsna omapärane, alati ei ole vaja kõikide oh, oh, asjakohaste riikide luba. kui mitteriiklik üksus paneb toime kuriteo riikliku osalisriigi territooriumil siis jurisdiktsioon laieneb, sõltumata sellest, et võib-olla riik ei ole Rooma statuuti allkirjastanud. mõned riigid aga tahtsid, et süsteem jääks selliseks nagu varem, mis on väga hea agressioonikuriteo ohvrite seisukohast, see kaitseb neid kui mitte osalisriik paneb toime või mitte osalisüksus paneb toime kuriteo, siis jurisdiktsioon laieneb, aga mõned tahtsid märkimisväärselt traditsioonilisemat lähenemisviisi lepingusüsteemi. ning seda, et ühel või teisel moel tuleks see riigi, asjakohase riigi heakskiit siiski saada. lõpuks tuli minna kompromissile, kompromissile ka mindi tegelikult ähm, kriminaalkohtu jurisdiktsioon on piiratud äh, heakskiidust lähtuva süsteemi kaudu. nii et ühelt poolt agressiooni, mille on pannud toime äh, need osapooled, kes äh, ei ole osalised, on välja jäetud ja kui tegemist on osalistega, siis äh, võivad nad äh, teha avalduse ning äh, nõuda erandit, ehkki nad on muidu osalisriigid. ja siis veel, Kampalas tuli mängu veel eraldi aktiveerimismehhanism, üsna erakordne mehhanism, mis näitab, kui keeruline oli seda kompromissi saavutada, delegatsioonid ei tahtnud, et kohtualluvus algaks kohe. Nad tahtsid märkimisväärsemalt keerulisemat paketti, mis võimaldaks neil asja seedida ja selleks, et kohus saaks oma jurisdiktsiooni äh, rakendada, peab kaks äh, tingimust olema täidetud. kolmkümmend ratifitseerimist on vaja äh, et näidata toetust ning osalisriigid peavad muudatusettepanekud aktiveerima ning äh, see võib aset leida kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kõige varem, kaks tuhat seitseteist on käes, äh, läbirääkimised käivad äh, ning otsus loodetavasti tuleb detsembrikuuks. mis puudutab ratifitseerimist, siis kolmkümmend neli ratifitseerimist on saavutatud tänaseks ja suur tänu äh, Euroopa Parlamendile kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu võetud resolutsiooni ettepaneku eest, vahepealse aja jooksul on kaheksateist liikmesriiki Euroopa Liidus ratifitseerinud muudatused ning tõenäoliselt rohkem äh, veel tuleb juurde. ja nagu David juba viitas, äh, siis tehnilistes küsimustes on teatavaid lahkhelisid praegusel hetkel ka selle erandi äh, mehhanismi äh, küsimuses, aga ma võin teile täpsustada neid lahkhelisid küsimuste-vastuste raames, kui soovite. ja siis äh, veel Kampala muudatuste tähtsusest paar sõna. Kampala muudatused äh, täidavad tühja lüng-, suure lünga rahvusvahelises kriminaalõiguses agressioonikuritegu ei ole määratletud pärast Nürnbergi ja Tokyo kohtuasju. see on üsnagi märkimisväärne, sellepärast et mida tähendab see, et ICC saab äh, rakendada oma kohtualluvust agressioonikuritegude puhul. kriminaalkohus saab jõustada ÜRO ÜRO harta kõige olulisemat sätet ehk siis äh, äh ebaseadusliku jõu kasutamise keeldu. kas tõenäoliselt äh, tuleb palju agressioonikuritegusid äh, kohtusse? tõenäoliselt mitte, sellepärast et jurisdiktsioon, nagu ma ütlesin, on väga piiratud. aga äh, agressiooni üle kohut mõistmine on äh, väga soodus äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu jaoks. kohtul on kiire ja võib-olla see võib muuta kohtu äh, töölaua veelgi koormatumaks aga oluline ei ole mitte kuritegu kui kuritegu selline, vaid eh, erinevate kuriteoliigid. agressioonikuritegu ei ole, selle üle ei ole tegelikult väga kerge kohut mõista. sellepärast, et tegemist on eh, kohtumõistmisega liidri üle. agressiooni on äh, võib-olla tegelikult aga samas äh, kergem äh, määratleda, kui riik annab, kui riigiliider annab konkreetse käsu oma sõjaväelastele ja nii edasi ja nii edasi. riigid on oma karistusõigustikes agressioonikuriteod vahepealse aja jooksul nüüd kriminaliseerinud, see on väga oluline, sellepärast et loomulikult rahvusvahelise kriminaalkohtu käe pädevused on ka piiratud ning äh, kohalikud äh, kohtuvõimud peavad olema ka valvsad, äh, kui nende valitsused panevad toime kuritegusid, seda ei saa alahinnata, olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh! suur tänu nende kolme väga huvitava esitluse eest, nüüd küsimuste-vastuste voor ja esimesena soovis sõna roheliste kolleeg proua Lohpiiler suur tänu, äh, härra esimees ja enne, kui ma küsimuste juurde lähen, tahaksin öelda, et me alustasime selle päevakorrapunktiga peaaegu pool tundi varem, kui see oli päevakorras. ja lihtsalt selgituseks äh, ekspertidele, et äh, kui me valmistame ette raporteid siin komisjonis, mis puudutavad inimõiguste rikkumisi, sõja kuritegude ja rahvamõrva osas teeme tööd väga paljudel erinevatel äh, rinnetel ja eesmärgiks meil on rahv-, äh, kindlasti kriminaalkohtu positsioonide parandamine, kolleege ei ole ilmselt palju kohal, sellepärast et paralleelselt jooksevad kolm komisjoni ja üks kolleeg, kes on väga kaasa, kaasatud olnud kogu sellesse teemasse, jõuab vist kümne minuti pärast siia, et esitada lisaküsimusi aga noh, loomulikult äh, see annab äh, aega rohkem küsimusi esitada ja mul on üsna mitu kõigepealt teile, proua Prost. aga enne seda veel äh, suur tänu kõigile tehtud avalduste eest. Need probleemid, mille te välja tõite, ma olen nõus, need on tõsised probleemid kriminaalkohtu jaoks. ja üks küsimus on see, et kuidas äh, seostada omavahel arutelud kohalikul tasandil, teinekord maapiirkondades, seal, kus need sõjakuriteod on aset leidnud, selle kohtuistungiga Haagis. Äh, väga suur osa elanikkonnast ilmselt inglisekeelset kohtumenetlust ei suuda jälgida. Neil polegi juurdepääsu sellele. ja minu meelest on väga tähtis see, et need inimesed, kes on nii palju pidanud kannatama kelle juhid on otsustanud äh, sõda pidada ja on sõjakurjategijad ise, saaksid aru, et ajad on muutunud, et neid enam ei karistata selle eest. ja teine küsimus puudutab ebaõiglast kriitikat, mida mõned on Aafrika valitsuste näol esitanud, nimelt et Rahvusvaheline Kriminaalkohus ei ole erapooletu, see on väga äh, kahetsusväärne, seda ütles ka härra Katin, et on väga palju valitsusi ja organisatsioone, kes äh, on hakanud neid asju uskuma. on ka teisi, kes on astunud sellele vastu, aga see ei ole kõik nii väga selge mõned aastad tagasi üritas Rahvusvaheline Kriminaalkohus väga tõsiseltvõetavalt avada Aafrika Liidu juures oma ametkonna esinduse, et äh, aidata Aafrika valitsustel mõista, mis on ratifitseerimise tulemused, mida see tähendab siseriiklikule seadusandlusele. praegu, arvestades, et Aafrika Liidu on üle võtnud uus juhtkond, kas on plaanis neid arutelusid uuesti käivitada, et Addis Abebas olla kohal? ning ohvrid, sõjakuritegude ohvrid kas te annaksite meile ülevaate ohvrite usaldusfondi kohta? ja siis veel üks punkt, äh, milles parlament on huvitatud. me hoiame silma peal inimõiguste rikkumisel, tegeleme selle teemaga väga tõsiselt ja hiljuti võtsime vastu resolutsiooni inimõiguste rikkumise kohta Filipiinidel. aga nüüd on samas ajakirjandusest lugeda, et mõned juristid on üritanud pöörduda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole, et kaasatada võib-olla Filipiinide president tõsistes inimõiguste rikkumises, et kas tuuakse see asi äh, kohtu ette? ja härra Parigale küsimus. vaatasin kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parlamendi resolutsiooni ja seal me oleme teie Riigikohtu Liechtensteini kohta öelnud, et äh, te olete justkui käsiraamatuks teistel, et te olete vastu võtnud selle käsiraamatu ähm, rahvusvahelise kriminaalkohtu osas. Euroopa Liidus on seitse liikmesriiki, kes ei ole veel ratifitseerinud. viis äh, tegelevad selle teemaga praegu tõsiselt ja on kaks, kes üldse ei tegele. andke meile nõu mida teha selleks, et ka nemad ratifitseeriksid. ja kui ma nüüd teist õigesti aru sain, kolmkümmend äh, riiklikku osapoolt on ratifitseerinud ja meie oleme äh, jaanuarikuises resolutsioonis öelnud, et äh, jaanuarist siis võiks luua rahvusvahelise karistamatuse süsteemi, vastasvõitluse süsteemi, kas ma sain teist õigesti aru, et selle aasta detsembris leiab aset? sest meie valmistame ju ka praegu ette parlamendi resolutsiooni ÜRO Peaassamblee jaoks. see oleks väga kasulik info, mille võiks lisada siia resolutsiooni prioriteedina Euroopa Liidu jaoks. ja härra Kattin te, äh, parlamentäärid äh, üleilmse tegutsemise rühmitus on New Yorgis baseeruv rühmitus ja te olete ilmselt ühenduses ka Julgeolekunõukoguga. ja te olete öelnud äh, seda, et enam ei ole blokaadi agressioonikuritegude osas. aga rääkige natukene ka Julgeolekunõukogus valitsevast kliimast praegu, õhustikust nendes küsimustes. et millised juhtumid võib tuua ICC ette? varem on jah, võib-olla need juhtumid toodud kohtu ette, aga riigid ei ole piisavalt ressurssi võib-olla andnud kohtule, et selle teemaga edasi tegeleda. härra esimees, kui te olete juba nii lahke, tahtsin ma veel ühe küsimuse esitada välisteenistuse esindajale, ma saan aru, et ta jõudis äh, saali, aga ka nende mm, avalduste keskel ja ma eeldan, et ta saab hiljem sõna. ja mina tahaksin küsida meie resolutsioonis, mille me võtsime vastu aastal kaks tuhat neliteist, et Euroopa Liit peab võtma vastu ühispositsiooni agressioonikuriteo osas nagu ma aru saan, seni veel seda ühispositsiooni ei ole. rääkige sellest, kui kaugele me oleme jõudnud, kas on mingisugune arutelu ühispositsiooni osas olemas, isegi kui kõik liikmesriigid ei ole tänaseks veel asja ratifitseerinud, suur tänu. härra esimees, jah, loomulikult anname välisteenistusele ka sõna, kui nad sõna soovivad Sorry. Thank you, I am not used to this room. <laughs> Thank you very much. suur tänu. mina olen inimõiguste üksuse juhataja välisteenistuses. mul on hea meel teiega täna liituda ja tervitan ähm, kõiki tänaseid äh, eestkõnelejaid. ma vabandan, et äh, me ähm, jäime hiljaks, kuigi meid hoiatati, et asja juurde jõuatakse natukene varem kui plaanitud. aga meiepoolsed märkused ma võib-olla kordan seda, mida on öeldud varem, aga tuleksitaksin siiski meelde, et Euroopa Liit loomulikult peab Rooma statuuti suureks saavutuseks rahvusvahelise kriminaalõiguse kontekstis ja Äh, see rahvusvaheline kriminaalkohus esindab universaalseid väärtuseid, mida me kõik toetame, sest et rahvusvaheliste kuritegude ähm, ohvrid äh, on ära teeninud äh, õigluse igal pool, kus nad elavad. me oleme seda korranud ka mitmel korral, ähm, hiljuti ametliku avaldusega eelmisel aastal ja loomulikult me oleme võtnud selge seisukoha, et pidevalt toetada kohust, oleme õigusriigi toetaja ja Rahvusvaheline Kriminaalkohtu vankumatu toetaja. meie eesmärgiks on teha, meie missiooniks suisa on teha kõikide liikmesriikide ja kõikide riiklike valitsusega koostööd selleks, et võidelda karistamatuse vastu. aasta kaks tuhat kuusteist oli keeruline aasta mõned riigid äh, esitasid äh, teate tagasiastumisest. Äh, tänaseks on olukord muutunud, kaks riiki on omakorda võtnud tagasi oma tagasivõtu soovi ja ainult Burundi on siis ainsana jätkuvalt selles nimekirjas, kus on riigid, kes soovivad allkirja tagasi võtta. loodetavasti kaks tuhat seitseteist kujuneb edukamaks aastaks ja rohkem riike liitub selle statuudiga ja et universaalne kohtupädevus antakse HCL eelmisel aastal äh, toimus äh, meie ja, ja kohtu vahel traditsiooniline ümarlaud, millest, kus me nendest asjadest ka rääkisime. mõned äh, punktid on olnud juba arutelul see, et ebaproportsionaalselt on keskendunud väidetavalt teatud piirkondadele, eriti Aafrika aladel, kindlasti on vastused nendele küsimustele. meie seisukoht on, et kaks tuhat kaksteist, kuusteist, kui avaldati avaldi juurdlus Gruusia küsimuses, näitas äh, kohus seda, et nende pädevus ja võim on ülemaailmsed ja loomulikult vastavalt äh, kohtu pädevusele. me teame, et prokurörid on praegu äh, läbi vaatamas ettevalmi-, e-, eel, eelotsuseid nii Aasia kui ka Lõuna-Ameerika osas ja Filipiinide kohta esitati küsimus, see on huvitav küsimus nüüd agressioonikuriteost ka lühidalt. nagu varem juba öeldi, kaheksateist liikmesriiki on ratifitseerinud äh, selle statuudi muudatuse ja Euroopa üles resolutsiooni praegu ei ole selle kohta. liikmesriigil on õigus ise otsustada, kas nad liituvad või ei liitu, kuid äh, loomulikult äh, nõukogu töögrupis on see arutelul, töögrupp, mis on siis äh, õigusküsimustele keskendunud ja täpsemalt Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule ja sellest räägitakse tõesti väga regulaarselt. nii et äh, koordineerivat äh, tegevust on äh, küll nende liikmesriikide vahel, kes on juba ratifitseerinud ja kellel on huvi, et ka teised, kes seda veel ei ole teinud, selle allkirja annaksid. ja lühidalt mõned märkused ka teiste argumentide osas, mida täna on tõstatatud Rooma statuudi osas eriti see, mis puudutab äh, Lõuna-Aafrika poolset äh, soovi allkiri tagasi võtta, äh, tagasitõmbumise otsus, mis nüüd omakorda jällegi ümber mõeldud, Rooma statuudiga liitumine ja sellest eemal, ega ka sellest eemalolek ei mõjuta riikide võimsust tagada stabiilsus ja olla rahumeelne. muidu, kui see nii oleks, siis see oleks demotiiv riikide jaoks rahuprotsessid hiljutised on näidanud, näiteks nagu Kolumbia puhul, et äh, karistamatus ei pea olema alati osa nendest protsessidest. sellega ma lõpetan, suur tänu võimaluse eest täna sõna saada ja ootan siis huviga äh, ekspertide sõnavõtte. suur tänu, lubage ka minul esitada üks küsimus. loodetavasti äh, kolleeg jõuab ka kohale, enne kui kui tulevad vastused, et oleks õigesti asjad. mõned äh, märkused, võib-olla selgitate siis neid asju? mul oli privileeg ka omal ajal õppida õigust äh, ja rahvusvahelist õigust ja ma saan aru, äh, et Nürnbergi tribunal oli kõigi aluseks ja see mm, mõjutab otseselt seda, mida me üritame täna teha ja mind tegelikult huvitab see, mis te ütlesite, et tänapäeval on kuidagi lihtsam äh, kohtud pidada, kohut pidada. aga kui me vaatame tagasi Nürnbergi kohtupidamisele, siis äh, nad olid üldiselt väga edukad, need kohtuistungid, aga just nimelt see agressiivne sõjapidamine oli väga problemaatiline Nürnbergis äh, prokuröride jaoks. Needsamad agressioonikuriteod ja võib-olla täpsustate täpsemalt, et kus on äh, Nürnbergiga võrdlusjooni võimalik tõmmata ja kus mitte? millal on seda õigustatud ja millal seda ei ole õigustatud? eriti kui me vaatame asjale Julgeolekunõukogust eraldiseisvalt, võib-olla on asi minu ignorantsuses, et ma ei tea, aga tahtsin selgitust. ja teine küsimus, mille tahtsin ka esitada, üksteist rääkis Ukrainast, äh, kuidas Euroopa Liit saaks panustada sellesse, et Ukraina liituks, äh, mida te tahaksite, et Euroopa Parlament võtaks ette? ja viimane küsimus kohtupädevuse kohta. rahvusvahelise õiguse kohaselt äh, see kohtupädevus tuleneb erinevatest dokumentidest, kõigepealt põhiõiguste harta võib-olla Euroopa Liidust, võib-olla üheks selliseks dokumendiks, ähm, aga ka palju teisi regionaalseid ähm, lahendusi, kas need võiks kehtida ka teispool mujal? ja selles mõttes ei ole liikmesriigid äh, kindlasti esimeste riikide seas, kes ilmselt äh, kohtusse peavad minema, aga on üsna mitu ähm, juhtumid, mis ilmselt tulevikus tulevad ette meie naabruspiirkonnas nii et kuidas kohtupädevuse küsimused lahendatakse, kellel on kohtupädevus? Strasbourg ja Luksemburg eh, kohtud juba praegu kaklevad, kes on inimõiguste ülemkohus Euroopas, nii et teeb puhtalt eh, huvi pärast, küsin, et kas see teema on lahendatud. Eh, kuidas teie seda asja oma vaatevinklist näete, sest praegu on tekkinud Euroopa selles piirkonnas kohtute kolmnurk, kellel potentsiaalselt võivad olla ühe juhtumi puhul huvid kas kolleeg on jõudnud saali, kes tahtis küsimusi esitada, tundub, et mitte. ma paluksin siis teil nüüd vastata e, nendele esimestele küsimustele ja võib-olla siis, kui kolleeg jõuab, e, saab ta oma küsimused ka ära esitada, sobib see teile? samas järjekorras, nii et proua Prost kõigepealt. suur tänu teile, suur aitäh, väga huvitavad küsimused olid siin kõigepealt esimene punkt, mille te tõstatasite, on muidugi keskse tähtsusega kohtu jaoks. oleme väga palju õppinud rahvusvahelistelt eh, eh, kohtutelt, kes tegelesid eh, Rwanda ja samuti ka Jugoslaavia küsimustega ning meie leiame, et oluline on, et uurimine toimuks äh, kaugel, sest sellest kohast, kus kuriteod korda äh, saadeti, seega üritame tegeleda just täpselt sellega, mida te mainisite siin, ehk siis äh, vähendada lõhet Haagi ja selliste kogukondade vahel, meil on näiteks ohvit- äh, äh,, ametiisikud, kes tegelevad äh, tegutsevad riikides, kus on, toimuvad uuringud ja meil on selleks oma menetlused ja me korraldame ka missioone, mis, kus osalevad näiteks prokurör, kohtujurist ja kohtusekretär, näiteks Äh, näiteks äh, Kongo, Uganda äh, uurimiste puhul see kohtuprotsessi kajastati pressis selles piirkonnas. samuti on ka ette nähtud kõigi kannatajate tihe osalemine kogu protsessis ja see peaks ähm, aitama ka näiteks paika panna ohvrid, kes soovivad protsessis äh, osaleda. loomulikult ei ole see täiuslik, loomulikult äh, on seal vaja mitmesuguseid küsimusi lahendada, näiteks menetluse tõlkimine kohalikesse keeltesse, aga teeme kõik selleks, et me sellele olulisele komponendile saaksime keskenduda mis ei ole saanud võib-olla nii palju äh, tähelepanu, kui ta oleks ära teeninud ja nagu ma seda mainisin, eh, nüüd selle kriitika puhul, mis eh, eh, puudutab seda, et Aafrikaga on väga tihedalt seotud kohtutegevus, on toonud, see on mitmel korral esile tõusnud, siis oleme sellega Äh, pidevalt lõhutanud, kui oluline on dialoog Aafrika riikidega, Aafrikast tuleb ka erinevaid seisukohti, kodanikuühiskond, erinevad riigid, teil on erinevad äh, lähenemised, oleme väga avatud igasugusele dialoogile, teeme seda ametlikul tasandil, teeme seda äh, ka saates oma ametnikud erinevatele kohtumistele Eh, osalesime näiteks eh, usaldusfondi esindajate töös eh, Ugandas, koht-, kohtusime erinevate kogukondade esindajatega, arutasime olukorda riigis, nii et tõesti väga palju tegeletakse sellega, et aafriklaste muresid ära kuulatakse. nüüd see, mis Eh, puudutab nüüd sideohvitsere, siis meil on olemas eh, eh, otsesed suhted näiteks ÜRO-ga, meil on esindus New Yorgis, me soovime kindlasti tihedamaid suhteid Aafrika Liiduga praeguseks hetkeks, aga ei ole me suutnud saavutada Aafrika Liiduga, saavutada otsekontakte, kuid me teeme kõik, mis me suudame ning öö, meil on äh, ka üks äh, esindus, mida äh, juhib Euroopa Liit ning oleme selle eest väga tänulik, et meil selline võimalus on. usaldusfond on meie kohtu jaoks väga oluline, meie president tegeleb sellega tihti, see on lahutamatu osa Rooma statuudist, tegemist on iseseisva üksusega, see on selleks äh, et meil oleks võimalus näiteks, näiteks konkreetsetel juhtumitel võtta midagi ette, kui meil pole tegutsemiseks piisavalt vahendeid, meil on ka äh, toetusmandaat olemas äh, ja äh, see oli väga oluline Ugandas näiteks, kus projektid kestsid väga pikki aastaid, kus eh, koht ei, kohus ei ole eh, nähtavalt eh, kohal olnud väga pikki aastaid ning meil on praegune süsteem, mis näitab selgelt, kuidas me tege-, üritame tegeleda ohvrite toetamisega, üritame leida ka lahendusi sellele, et paremini usaldusfonde finantseeritakse, et me oleks äh, võima, võimelised äh, ka äh, rohkem vahendeid saada oma abimandaadi jaoks, mis on meie jaoks väga oluline. õnnetuseks väga palju on räägitud ka sellest, mm, mis toimub Filipiinidel ja nagu te mainisite, on üritatud meie kohtu poole pöörduda, kuna see, see eh, jääb meie prokuröri pädevusse ja ma ei hakka iialgi ennast eh, toppima sellesse valdkonda, mis kuulub tegelikult meie prokuröri pädevusse. ma tahtsin vastata küsimusele jurisdiktsiooni kohta. huvitav asi Rooma statuudi juures on see, et sellel on väga kummaline vorm, ma mainisin territoriaalseid ja äh, äh, meie äh, oh, meie kohus täiendavuse põhimõttel ning praegusel hetkel Rooma statuut ei ole üksinda kasutuses, tegemist on tegelikult ju terve süsteemiga, mille eesmärgiks on eelkõige toetada riike ja kas riike või siis riikide gruppe, riiklikke organisatsioone, neile langeb esmane vastutus süüdistusi esindada ning ähm, süüdistusi esitada ja rahvusvahelise kriminaalkohtu äh, pädevus on ainult neis valdkondades, kus äh, riigil ei, äh, kus ei ole riiki, kes selle äh, süüdistuse esindaks, kus ei ole olemas riigi, mis sooviks selle süüdistuse esitusega tegeleda, siis on, siin ongi meil kohtupädevus ja Äh, me oleks ikkagi äh, elu, edukas ka siis, kui me ei lahendaks iial ühte juht, juhtumit, sest äh, me olemasolu tõukab tagant seda, et üritatakse kõik kaasused lahendada liikmesriikide või riikide kohtusüsteemis. tegelikult meie eesmärk ei ole kunagi olnud, et me peaks mingisuguse teise riigi kohtusüsteemi äh, asendama, vaid me lihtsalt äh, tegutseme selleks, et karistamatust ei ole olemas. Lähme nüüd edasi järgmise kõneleja juurde, ütleb esimees, suur tänu. nüüd see, mis puudutab ÜRO Julgeolekunõukogu, siis äh, ma arvan, et see, mis äh, on toimunud äh, selles Julgeolekunõukogus, see on väga selgitav, sellepärast et et kui Uganda küsimus tuli kõne alla, siis eh, kahe tuhande viiendal aastal, siis eh, kui Julgeolekunõukogu näiteks Liibüa kohta eh, küsimuse tõstatas kaks tuhat kümme, siis võeti otsus vastu ühehäälselt. kaks tuhat üksteist oli see, et tundub siis, et ühesõnaga, et ÜRO Julgeolekunõukogu toetab meie äh, Eh, meie kohut, see ei ole absoluutselt nii. Eh, on olnud eh, mitmesuguseid vetosid, näiteks Hispaania ei soovinud, et, et et Sri Lanka küsimus läheks rahvusvahelise kriminaalkohtu Eh, arutellu, eh, miks mõningad küsimused ei ole läinud meie pädevusse, kui võeti vastu eh, näiteks resolutsioon jõu kasutamise kohta, siis Liibüa territooriumil oli olemas rahvusvaheline rahvusvaheline mandaat jõu kasutamiseks, aga tegelikult nõukogu tegelikult ei öelnud kunagi midagi Eh, Liibüa eh, valitsustel, et teie olete nüüd, eh, kes, te olete nüüd need, kes olete vastutavad, andke tagaotsitavad inimesed edasi meile. samas oli riike, mis pöördusid kohtu poole, kohus aga on iseseisev ja sellega seoses me ignoreerime selliste riikide pöördumiste meid survestati, et me ei võtaks üles Liibüa kohtupädevusest, üle Liibüa kohtupädevusest, aga äh, näiteks mis puudutab kolonel Gaddafit, siis tema jõhkralt mõrvati. see, tegemist oli kohtu, igasuguse kohtupidamiseta hukkamiseta ja mitte ükski äh, riikidest, kes Liibüas osales, palus äh, äh, liibüalasi, et nad äh, võtaks kinni selle, et nad süüdi, et nad võtaks kinni need, kes kuriteo toime olid pannud. me lihtsalt üritame karistamatust ära hoida, et ei, et neil tegutseme ka siis, kui Julgeolekunõukogu ei suuda omaenda otsuseid ellu viia. praegusel hetkel ei ole ka mingisugust isu Julgeolekunõukogul lisategutsemist. jah ja praegusel hetkel on me toetame seda, et resolutsioon võeti vastu üle saja riigi poolt, mis tähendab, et karistamatust soetab ainult vähemus, enamus riike soovib õiglust. praegu on võib-olla äh, praegu peaks, see peaks olema õige hetk tegutsemiseks. Euroopa Parlament, rahvusparlamendid peaks äh, Eh, kasutama juhust ja edasi tegutsema, et kui õige hetk kohale jõuab, eh, oleks võimalik kaasfinantseerida uusi uuringuid. nii et eh, kui sada üheksakümmend kolm ÜRO liikmesriigid paluvad äh, Ehm, kohtule sekkuda, siis sada üheksakümmend kolm riiki peab äh, finantseerima uurimist, mitte sada kakskümmend neli äh, liikmesriiki. Äh, seda näeb statuut ette ja järgmiste resolutsioonide puhul me muidugi viitame neljale kuriteoriigile, mitte kolmele, aga selleks peab ootama mitmeid aastaid, aga üritame siiski uusi võimalusi selles valdkonnas säilitada samas, samas kohus aga oma statuuti pisut muutis, äh, konstateerides, et äh, uus artikkel neli äh, öeldes, et Ukraina, vabandust, muutis oma konstitutsiooni, kus mainitakse, et Ukraina võib ühineda selle kohtuga, see tekitab pädevuse ning õnnetuseks presidenti presidenti võime pani, sätestas kolmeaastase üleminekupätte, et äh, selle artikli jõustumine edasi lükkuks kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani, kui härra Porošenko äh, võib-olla valitakse uuesti presidendiks, kui toimuvad uued presidendivalimised, see tähendab siis seda, et see kuum kartul visatakse järgmise valitsuse kätte tagasi, tegemist on tõe pilatesliku poliitikaga Eh, mille vastu Euroopa Liit peaks olema, meenutades oma Ukraina partneritele, et muutsite oma põhiseadust, eh, tehke nüüd midagi, tegemist eh, on ju kohtuga, kus ei ole midagi karta, kui olete seadusekuulekad, meie soovime inimeste elusid päästa. nii et me ei tohiks midagi edasi lükata. näiteks öeldi, et et äh, erakohtumisel, et mitte veel, kõigepealt tuleb ära äh, lahendada Mosuli olukord, see pole aga õiglustatud argument. Äh, praegu peame päästma võimalikult palju elusid ja kui osutult, kui õigustamatult jõudu kasutada, siis peaks olema karistatud. igatahes näeme, et, et meie teeme väga olulisi, meie kohus teeb olulisi, olulist tööd Kiievis, korraldades kahepoolseid kohtumisi ning sealjuures on hea, kui ka, eh, kui Euroopa Parlament eh, osaleb, eh, see oleks samuti oluline osa võrgustikust või raamistikust. Right, me... Uh, ma üritan vastata mõnedele nendele suurepärastele küsimustele ka. kõigepealt proua Lohpiller küsis, kas mul on nõu anda selle kohta, kuidas äh, mõjutada neid üksikuid Euroopa Liidu liikmesriike, kes ei ole Kambala muudatusi veel ratifitseerinud ja selle suunas ei liigu. Äh, ma arvan, et nad on lugenud meie käsiraamatut küll. siin on väga palju argumente sees, äh, miks tuleks need muudatused ratifitseerida, aga see on küll üsna märkimisväärne kogu see lugu. mina saan aru, et nende peamised kõhklused puudutavad äh, sedasama arutelu, millele viidati varem, tehnilised arutelud selle kohta, mida tähendab see opt-out erandite mehhanism ja üritan sellest rääkida siis nii inimkeeli kui võimalik mõned äh, riigid tunnevad põhimõtteliselt muret äh, sellepärast, et milline on nende juriidiline staatus riigina, kes ei ole neid äh, muudatusi ratifitseerinud ja vastus peaks olema tegelikult ilmselge. kui te need muudatused ratifitseerite, siis seda probleemi enam ei ole teil. nii täpselt see on ja mõned riigid, kes need muudatusettepanekud on ratifitseerinud, on pidanud ka sisemisi arutelusid selle kohta, mida see osa nendest muudatusettepanekutest tähendavad. aga nad on ühtlasi öelnud, et äh, nad ei pea otsustama selle kohta, sest et see puudutab ainult neid äh, riike tegelikult, äh, kes ei ratifitseeri seda muudatust, aga nemad ju ratifitseerivad. see on selline äh, võib-olla naljaga pooleks vastus, aga tõsisemalt võttes praegu käivad läbirääkimised ja selle aasta lõpuks nad üht või teistpidi ka päädivad ja siis on tulemas lisainfot selle protsessi kohta. ja loodetavasti äh, need liikmesriigid, kes praegu seda veel ei ole teinud, äh, liituvad siis ka ja ratifitseerivad siseriikliku korra kohaselt need muudatused. härra esimees teile jah kõrva see minu lause, et need on lihtsam kohtud, kohut mõista nende asjade üle. tegelikult nagu ma olin selle lause välja öelnud, ma juba kahetsesin seda. ma oleks pidanud võib-olla ütlema, et nad on natukene vähem pingelised ja vähem painavamad tegelikult on küsimus selles, mida teeb juht ja et ei peagi minema sinna Tapalaval hakkama koguma infot kuri, sõjakuritegude kohta ja siis saama juhtidega seosed, need seosed on otsesemad ja tihti need peegelduvad ka dokumentatsioonis ja ka avalikkuses äh, öeldus äh, üsna tihti nad kutsuvad üles teise riigi vastu ebaseaduslikke samme astuma. nüüd te rääkisite Nürnbergist ja sellest, et seal ei olnud see nii lihtne. vähemalt ma ei öelnud, et Nürnbergi kohtupidamine oli lihtne asi. aga võib-olla üks erinevus siin on see, et Nürnbergi ähm, kohtuistungite puhul oli meil väga palju äh, kostjaid ja mida laiemaks selle mõjusfäär, see mõjusfäär vedada, mida rohkem te tahate tõestada, et seal käsuahelas allpool olevad vastutavad kuritegu eest, seda keerulisemaks see läheb. autoritaarsete režiimide puhul on aga nii, et üks inimene on juhi rollis ja see on nagu natukene lihtsam. ja lühidalt, kui te selles samas kontekstis rääkisite palju laiemast küsimusest, et millal on äh, jõu kasutamine õigustatud ja millal mitte, selle jaoks ilmselt tuleks korraldada täiesti eraldi kuulamine. rõhutaksin võib-olla selle puhul ühelt poolt ainult seda, et selle agressiooni definitsiooni kohaselt äh, jõu kasutamine enesekaitseks, nii nagu Julgeolekunõukoguga on öelnud, see ei saa minna agressioonikuritegude alla. kuid on juhtumeid kindlasti, mis ei ole nii üheselt mõistetavad. selles puhas ma lisaksin, oleme me lisanud sellesse definitsiooni lävendi ainult väga kindlatel, selgetel agressioonijuhtumitel on tegemist juhtumitega, mis peaksid tulema rahvusvahelise kohtu ette, kus üksikisik on süüdistatava rollis. see ei tähenda seda, et teised juhtumid, mis ei ole võib-olla nii selged eh, ei ole vastavalt rahvusvahelisele õigusele ebaseaduslikud või ei käivitaks riigi vastutust. aga meie jaoks, kui me saadame riigijuhi kohtusse, Äh, agressioonikuriteo süüdistusega, siis tuleb rakendada meie meelest kõige kõrgemat lävendit ja see oli siis osalt äh, Nürnbergi pretsedendil rajanev ja teisalt eh, see element, eh, mille alusel me suutsime üldse kokkuleppele jõuda selles definitsioonis. ja see definitsiooni osa, selles ei leppinud kokku mitte ainult eh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu riiklikud osapooled, vaid ka töögrupp, mis on avatud kõikidele ÜRO liikmesriikidele. ja nad kõik olid ka kohal, kui see vastu võeti, nii et suur tänu teile! suur tänu, sain aru, enamus natsijuhte vähemalt kõige kõvemad ninad olid Nürnbergi kohtuistungi ajaks äh, meie seast lahkunud. aga ootasime nüüd ära proua Komeši, et küsimuste teine voor äh, läbi viia, nii et palun. aitäh, ma küsiksin tegelikult küsimuse välisteenistuse ja komisjoni käest. kas te võiksite meile öelda, mida te teete selleks, et toetust avaldada Euroopa Liidus kodanikuühiskonnale Euroopa Liidust väljaspool nende jõupingutustes karistamatuse vastu võidelda? Äh, läbi kriminaalkohtu. näiteks nagu äh, Süürias äh, toimunud kuritegude puhul, mis on olnud sõjakuriteod, inimsusevastased kuriteod ja mida te olete teinud selleks, et teatud organite jõupingutusi toetada, kes koguvad praegu tõendeid koha peal ja toovad neid tõendeid kohtu ette et oleks võimalik äh, nendest rääkida. näiteks rahvamõrva ohvrid. mina arvan, et Euroopa Liit võiks mängida väga olulist rolli, toetades äh, kohut ja kodanikuühiskonda, kes nende tõendite kogumise eest vastutab, et asi jõuaks kohtusse, rääkimata muidugi sellest poliitilisest toetusest, mida tuleb osutada erinevate riikide ametivõimudele millest härra Katin juba rääkis. ja siis veel üks küsimus kohtu seisukohta, kohata. kas kohtul on mingisugune roll, olgu see siis nõuande või muu roll? Isana Bray äh, Senegali äh, kohtu äh, lahendi kohtupidamise osas. see oli üsna keeruline asi, samuti karistamatuse vastane võitlus oli siin teemaks, kus üks liikmesriik otsustas oma kohtusüsteemi anda teenistusse. aga see ei eralda koos, see ei äh, välista koostööd Rahvusliku Kriminaalkohtuga ja mul ongi küsimus, et kas oli seda ko koostööd? väga konkreetsed küsimused, nüüd teeme siis ehk vastupidises järjekorras suurem osa küsimusi olid tegelikult suunatud teile. vastaksin viimast küsimist. jah. see on suurepärane näide sellest, kuidas Rooma statuudisüsteem toimib, kuidas laiendatud jurisdiktsiooni riik võttis vastutuse kohtuasja eest ja kohtumõistmise eest, see on täiendavuse põhimõttega täiesti kooskõlas ning kogu see protsess äh, sai rahvusvahelise kohtu toetuse ja vähemalt kaks tingimust äh, kolmest olid, äh, kaks kohtunikku kolmest olid paiga, koha peal selleks, et näidata, et see demonstreerib suurepäraselt Rooma statuudi toimimist ma ei äh, tea, kuidas täpselt äh, konkreetne koostöö toimub, aga koostöö toimub, kui on tegemist kohaliku tasandi äh, kohtuprotsessidega, kohtumenetlustega ning rahvusvahelise kriminaalkohtuga. ning Rooma statuut näeb ette koostööd kahes suunas, nii rahvusvahelise kohtu koostööd kohaliku tasandiga kui kohaliku tasandi kohtu koostööd rahvusvahelise tasandiga ma arvan, et seda võiks siis ka tulevikus edasi rakendada ning äh, rohkem kasutada ning Rooma statuudi eesmärk oligi selline. härra Kassini on lühike kommentaar. tahtsin pöörduda tagasi ühe teema juurde. Aafrika ja ICC äh, eelmise aasta oktoobri areng tekitas nii selge reaktsiooni Äh, rahvusvaheliselt ja ka riikliku tasandi kodanikuühiskonnalt, et meil on õnnestunud seda diskursust muuta. ning ma võin uhkusega öelda, et äh, Aafrika rahvuslikus kongressis äh, parlamendis kui valitsus esitas äh, ettepaneku rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuudi liitumise äh, otsust tühistada, see valitsuse ettepanek kutsuti parlamendist tagasi juba kuu aega tagasi ning mitmed poliitilised liidrid on öelnud, et äh, et sellega on nüüd kõik, me ei taha selliseid õigus akti ettepanekuid, selliseid eelnõusid, me ei taha ajaloos ajas tagasi minna, me ei taha kohtus kaotajaks jääda. ja Sudaani äh, presidendi äh, kahe tuhande kolmanda aasta äh, vahistamise vahistamisega mitte toime tulemine tunnistati ju rahvusvahelise õigusega vastuolus olevaks ja Kambja muuhulgas ka, ka Senegal saatis Kambjasse oma väed, ehkki nad ei lasknud mitte ühtegi kuuli, ei kasutatud relvajõudu, aga, aga seetõttu toimus ka Kambjas rahumeelne üleminek ning Kambja liitus uuesti rahvusvahelise kriminaalkohtuga ning äh, nemadki on valmis rakendama Rooma statuuti, nii nagu Lõuna-Aafrikagi, nii et sellised asjad ei saaks rohkem enam juhtuda. olukord on keeruline, aga ma tahaksin, et äh, protokolli läheks kirja, et äh, me ei ole enam samas kohas, kus paar kuud tagasi, töö jätkub ning kanname hoolt selle eest, et asjad liiguvad õiges suunas ja seda alaliselt nüüd. Ähm, Nigeri parlamendi spiiker kutsus kohale kohtu presidendi, äh, uudistes kajastati seda väga jõuliselt äh, ja tegemist oli äh, projektiga, millega me alustasime juba detsembris. kõik need sellised algatused jätkuvad ka tulevikus ja tuleb jätkata, sellepärast et äh, tegelikult kohtu sõnum on äh, ka Aafrikas ja teistes piirkondades avalikkust mõjutav äh, ning äh, see on hea, kui see on selge ja kõik need, kes tahavad kohtu, kohut kalevi alla pühkida, ei kajasta aafriklaste üldist arvamust. suurepärane. ka välisteenistusele esitati küsimus, kas soovite uuesti sõna? teen väga lühidalt, jah, tõesti, Euroopa Liit toetab ka äh, praktiliselt äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd kahe tuhande üheteistkümnenda aasta nõukogu otsuses ning äh, tegevuskavas on see selgelt kirjas ning kahe tuhandendast aastast alates on umbes kolmkümmend seitse miljonit eurot kasutatud selleks, et kas otseselt toetada rahvusvahelist kriminaalkohust või kodanikuühiskonda, mis tegeleb Rooma statuudi edendamisega. uued lepingud on alla kirjutatud, nii nagu igal aastal, ka kohtuga selleks, et seda toetust jätkata ka kahe tuhande kuueteistkümnenda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul. niisiis jah ka Euroopa Liit omalt poolt edendab Rooma statuuti, pakkudes rahastamisvahendeid kohtule. ning juhin teie tähelepanu ka asjaolule, et Euroopa demokraatia inimõiguste vahendi hindajad just avaldasid oma raporti. tegemist on loomulikult sõltumatu hindajaga aga nad rõhutasid, kui oluline on see, et äh, Euroopa Liit jätkab karistamatuse vastast võitlust ja ka rahvusvahelise kriminaalkohtu toetamist, nii et see töö ei kao kuskile. aitäh! ma arvan, et sellega lõpetame me oma tänase kuulamise sellel väga huvitaval teemal, suur tänu kõigile meie kolmele külalisele, tegemist oli väga asjatundliku infoga, meil oli väga hea meel, et äh, te eraldasite meile aega ja võtsite vaevaks tulla siia meie komisjoni. meil oleks olnud võib-olla rohkem liikmeid kohal ja võib-olla võiksime tulevikus äh, mõelda, millisel kujul selliseid üritusi kõige paremal äh, kujul korraldada, aga teie ekspertteadmised ei kaota oma väärtust selle tõttu. suur tänu teile külaskäigu eest. sellega lõpetame ka tänase päevakorra käsitlemise homme toimub meil laiendatud juhatuse koosolek kell üheksa ja, ja komisjoni koosolekuga jätkame kell kümme. suur tänu!